loomaks äh, häid võimalusi eraelu ja tööelu ühitamiseks. ema ja vanemapuhkus, mm, äh, rasedate töötajate kaitsmine ja sellega seonduvad küsimused on kõik väga tähtsad küsimused Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikas ja on fundamentaalselt tähtsad selleks, et saaks ühendada eraelu ja tööelu ja seepärast hästi toimivad tööturud ja Euroopa tööjõupotentsiaali parem ärakasutamine on meie tähelepanu keskmes. nagu te teate, eesistuja eh, tähtsaks eesmärgiks on mõelda selle peale, kuidas paremini kaasavam tööturg välja kujundada. ja meie arvates eh, tööelu ja pereelu Äh, ühitamise võimalused on siinkohal ülimalt tähtsad. me peame seisma head selle eest, et nii hästi emad kui ka isad saavad kombineerida oma äh, vanema kohustused äh, laste eest hoolitsemise tugeva positsiooniga tööturul. ja mina usun küll kindlasti, et tööjõu parem kaasamine kasvu ja heaolu tagamisse on midagi, mida ei saa kuidagi üle hinnata. ja eriti puudutab see naisi, sest naiste tööhõive praegu öö, on keskmiselt neliteist protsenti madalam kui meeste tööhõive Euroopa Liidus Äh, parem juurdepääs süsteemidele, mis võimaldavad paremini ühitada tööd ja pereelu. Äh, nagu näiteks äh, taskukohane lapsehooldus ja hästi toimivad perepuhkused. samuti maksusüsteem, mis soodustab tööturule sisenemist. kõik see edendab tööhõivet naiste hulgas ja kõiki neid meetmeid peab taotlema. samuti on eesistuja prioriteediks sooline võrdõiguslikkus ja see seondub jälle otseselt kaasava tööturu temaatikaga. ning sellest seisukohast me leiame, et emapuhkuse direktiiv võib etendada tähtsat rolli ja tagada võrdsed võimalused meestele ja, meestele ja naistele tööturul. komisjoni ettepanek muuta direktiivi sisaldas mitmeid ettepanekuid, mille eesmärgiks oli öö, tugevdada rasedate töötajate positsioone ning nende töötajate öö, olukorda, kes on hiljuti mm, lapse saanud. ning ma arvan, et äh, tõesti, liikmesriigid on mõistnud, et on vaja äh, tugevat, tõhusat regulatiivset raamistikku äh, nendele töötajate kategooriatele ja aruteludest on nähtunud, et arvamused on väga erisugused selle üle, et milliseid meetmeid me peaksime kasutama nende eesmärkide saavutamiseks. mõned liikmesriigid on teinud ettepaneku, et praegusest direktiivist piisab, teised jälle arvavad, et on vaja direktiivi muuta. aga ollakse eri meelt selles, eh, millisel viisil ja mismoodi läheneda nendele ettepanekutele, mis komisjonilt on laekunud on selge, et erinevad traditsioonid ja süsteemid, mis meil liikmesriikides on, äh, pereelu äh, kohta ja pere- ja tööelu ühitamise kohta, äh, on, omavad sügavaid juuri ühiskonnas, aga ka üksikisikute tasandil ja tähtis on mõista neid erinevusi ja erimeelsusi ja vaadata, kuidas on võimalik kombineerida ambitsioonikat Euroopa regulatiivset raamistikku ja liikmesriikide manööverdamisruumi, selleks et välja arendada liikmesriikides süsteemid, mis kaitsevad töötajat ning näevad ette erinevad perepuhkuse ja soolise võrdlusõiguslikkuse vormid Rootsi eesistumise ajal määratles nõukogu terve rea eh, probleeme, kus tuleb veel ühele ühisele seisukohale jõuda. ja see puudutab ka emapuhkuse direktiivi revideerimist ja meil on vaja siin Euroopa Parlamendi panust selleks, et tõesti saavutada tempo meie mõttevahetustes, mis meie eesmärgid aitab saavutada. nii et eesmärk ootab nüüd huviga ära Euroopa Parlamendi esimese lugemise ja loodetavasti ma kuulen parlamendi saadikute eh, arvamusi täna siin. Eh, suur tänu selle ettekande eest. terve rida inimesi on soovinud sõna. kõigepealt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 me nõustume teiega vägagi selles osas, et on tarvis parandada naiste võimalusi töö ja pereelu ühendamisel. üks öö, äh, võimalus selleks on parandada vanemate kohustuste jagamise võimalusi. on ju ilmselge, et naised üksinda ei vastuta pere eest, ka mehed vastutavad. mis puudutab emaduspuhkuse direktiivi siis tuleb tunnistada, et eelmise parlamendi jooksul erilist edu ei saavutatud. me ootas, ootasime Rootsi eesistumiselt äh, edusamme, te muidugi teate, milliseid probleeme selle direktiiviga nõukogus on äh, ning te teate kindlasti ka probleemidest parlamendis hiljuti toimus selle dire-, äh, selle raporti variraportööride koosolek ning me jõudsime peamistes küsimustes konsensusele. ja seda kokkulepet tuleb edasi arendada, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja seepärast on ka tähtis, et kõige suurem fraktsioon siin parlamendis, Euroopa Rahvapartei oleks ka nende põhimõtteliste ettepanekutega nõus. praegusel hetkel ei ole meil veel õnnestunud kokkuleppele jõuda, aga me töötame selle nimel edasi ja mul oleks teile küsimus, proua minister. kas te usute, et on tõesti võimalik, et nõukogu annab oma nõusoleku selles valdkonnas ka just äh, emaduspuhkuse jaoks. see on väga tähtis, me peame ühiskonnale andma sõnumi, et vastutust kannavad mõlemad sugupooled. ehk et meil ei oleks mitte ainult emaduspuhkus, vaid ka isaduspuhkus. sest kui me ei ole nõus isaduspuhkusega, siis tähendab see seda, et me ei, võtame meestelt ära vastutuse ja see oleks kindlasti väga ohtlikuks signaaliks ja see poleks üldse kooskõlas sellega, mida me siiamaani oleme otsustanud. ma räägin siin meist, mitte ainult parlamendist, vaid ka komisjonist ja nõukogust. kui ma ütlen meie, siis ma ütlen, et vastutavad kõik Euroopa institutsioonid. suur tänu, proua Estrella. ja nüüd järgmine kõneja on Raul Rumeva, palun. Actually uh, I am very glad that suur tänu ma olen väga rahul sellega, et praegune eesistujamaa on Rootsi. sest on hädavajalik, et te haaraksite selles küsimuses juhtohjad. ma nõustun ka täiesti meie kolleeg Estrelaga. mis puudutab äh, isaduspuhkuse kohustuslikuks muutmist me teame, et äh, sellealaseid, äh, sellel alal pole erilisi edusamme saavutatud ning me arvame, et see tuleks siia, sellesse direktiivi sisse kirjutada. ma toetan täiesti seda mõtet. ning mitte ainult, et see tuleks siia sisse kirjutada vaid selleks tuleb eraldada ka rahandus, rahalisi toetusvahendeid. teiseks, emaduspuhkuse pikkus. ma saan aru, et siin on vastuolud, mõningad riigid soovivad pikemat puhkust, mõningad vähem, lühemat. põhimõtteliseks küsimuseks on see kakskümmend neli nädalat, mida kaitseb WHO see põhimõte lihtsalt ütleb, meil on põhimõte, et, et emaduspuhkus peaks olema vähemalt ühe aasta pikkune. minu küsimus on, kuidas seda positsiooni kaitsta ja millised argumendid oleks teiste ettepanekute taga? kolmas küsimus puudutab füüsilisest isikust ettevõtjaid. ma saan aru, et sellega tegeleb üks teine direktiiv ka, aga kas selles direktiivis oleks ka ruumi selle küsimuse jaoks tagamaks, et ei diskrimineeritaks naisi, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad, suur tänu? Eh, och då går ordet till fru. suur tänu. proua Garcia Perez, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. mina ühinen ka tänusõnadega proua ministrile. mul on väga hea meel, et ta tuli täna siia meie komisjoni koosolekule ja ma tahan tänada ka tema äh, seisukohtade eest, sellepärast et mulle tundub, et põhimõttelistes küsimustes oleme me nõus. jah, otse loomulikult on küll väikeseid erandeid, aga ma arvan, mis puudutab töö ja eraelu ühitam-, ühitamist ja naiste olukorda tööturul, mis puudutab kõiki neid põhimõttelisi küsimusi, siis mulle tundub, et nendes küsimustes oleme me tõesti üksmeelel ja ma arvan, et see tuleb ka kindlasti käsitletavasse direktiivi kirja panna. aga ma tahaksin teile ühte mõtet esitleda ja seal olen ühel seisukohal oma eelkõnelejatega, selles osas, mis puudutab isaduspuhkust. jah, kui me tõesti soovime, et pereelu oleks võimalik ühitada tööeluga, siis ei saa me rääkida mitte ainult naistest, ei ole nii, et ainult naised peaksid ühitama pereelu tööeluga. ei. kui me soovime saada võrdõiguslikku tööturgu, kus meestel ja naistel on võrdsed õigused ja kui me tahame, et tõkked kõrvaldataks selleks, et naistel oleks võimalik lihtsamalt tööturule tulla, siis peavad meil olema ühesugused õigused nii meestele kui naistele, emadele ja isadele. ja sellepärast tuleb isaduspuhkus sisse viia ja ta ei tohiks sõltuda emaduspuhkudest. see on tähtis, kui me soovime edukad olla. ja isaduspuhkus ja emaduspuhkus ei tohiks omavahel seotud olla mõnedes liikmesriikides on näiteks äh, sisse viidud seadusega see, et äh, emaduspuhkus ja isaduspuhkus on omavahel seotud, ehk et äh, meestel on võimalik emaduspuhkuse raames mõneks kuuks koju jääda. meie aga soovime, et isaduspuhkus ja emaduspuhkus ei oleks omavahel seotud. esimestel nädalatel pärast uue ilmakodaniku sündi võiksid ju mehed ja naised, emad ja isad vastutust koos kanda. ja sellepärast oleks äh, väga tähtis, et meil on kaks erinevat puhkust. ja seepärast tuleb meil Euroopast saata selge sõnum, et me võtame seda küsimust tõsiselt, et me ei ole seda kirjutanud mitte ainult paberi peale, vaid me tahame minna ka sõnadelt tegudele. ja sellepärast on ka isaduspuhkuse sisseviimine nii tähtis suur tänu! suur tänu nende mõtete eest, rohkem keegi ei ole praegu sõna küsinud, sellepärast annaksin sõna uuesti meie külalisele ja vaatame, kas tal oleks võimalik siis mõnedele küsimustele vastata ja kommenteerida. ma tänan, nagu me juba täna siin enne rääkisime, nõukogus ei ole veel toimunud arutelu isapuhkuse üle. see ei kuulunud esialgse direktiivi revideerimise ülesande hulka ja ehkki ma tahan teiega jagada eh, neid mõtteid, mis meil Rootsis on, ometi minu rolliks täna siin on esindada eesistujana kõiki liikmesriiki ja meie ei ole ise isapuhkust isegi mitte arutanud nõukogus veel, aga mul on hea meel teid ära kuulata loomulikult kõigis nendes küsimustes. Äh, proua Estrella, härra Rueda ja proua Garcia Perez. proua ahaa, härra äh, Rueda, teil oli küsimus ka FIE-de kohta. ja äh, selge eesmärgiks on ka FIE-dest meeste ja naiste vahelise diskrimineerimise kaotamine, aga me mõistame, et on väga tähtsad äh, äh, olulised raskused, mis on endiselt jõus paljudes liikmesriikides. ja lähinädalatel me astume samme ja saame siis ka näha, kui kaugele me saame minna oma aruteludes, aga eesmärk on meil selge ja te küsisite, miks te ei kaitse kahtekümmet nelja nädalat. Äh, me peame mõistma, et komisjoni ettepanek oli pikendada emapuhkust neljateistkümnelt kaheksateistkümnele nädalale ja seda arutati nõukogus. nii et mm, ma pean järeldama nendest küsimustest, et meil on ülimalt oluline ära kuulata Euroopa Parlamendi arvamus, siis me saame jätkata ja edasi liikuda selle teemaga, aitäh! Stort tack och jag undrar om... jah, suur tänu. ma mõtlesin, et kas keegi soovib äkki veel midagi kommenteerida? kui ei, aga siiski jah, palun. palun, teil on sõna Varsågod. Palun, teil on sõna. Äh, mulțumesc, äh, bună dimineața. Äh, doresc și eu să-i urez bun venit doamnei ministru. Suur tänu. Ma tervitan ministrit meie kohtumisele ja samas tänan teda ka nende selgituste eest, mis me tema käest kuulsime Eh, proua minister, ma koostan praegu arvamust selle direktiivi eh, kohta eh, sotsiaal- ja tööhõivekomisjonis ja meil on homme hommikul kohtumine, kus me siis vahetame oma arvamusi esimene kord direktiivi ettepaneku üle. ja ma tahan öelda, et ma täielikult toetan võrdsete võimaluste ja sotsiaalse kaasamise põhimõtteid ja toetan kahel käel seda, et tööturg oleks meil kaasavam. aga samas ma loodan, et ma hakkan ka paremini mõistma Euroopa Liidu eesmärke kui asi puudutab tulevikku investeerimist, noortesse, lastesse investeerimist. tähtis on tõesti, et äh, vanemad saaksid äh, pere ja tööelu ühi-, ühendada, sest see on üks viis, kuidas investeerida tulevikku. ja ma toetan eelkõnelejaid, kes rääkisid, et tuleb direktiivis ette näha ka konkreetsed sätted isapuhkuse kohta. nüüd, mis puudutab emapuhkusele õiguse laiendamist, pikendamist, siis mina arvan, et me peame silmas pidama ka neid soovi, mida on teinud Maailma Tervishoiuorganisatsioon ja meil on vaja sellist emapuhkust, mis oleks piisavalt pikk, sest sellest tõuseb tulu nii ühiskonnale kui ka loomulikult lastele. Äh, nüüd pikendatud emapuhkuse ettepanekuga seoses ma tahaksin küsida ministrilt, kas nõukogu on arutanud seda emapuhkuse pikendamist ma tahaksin teada, kas ka tasu peale on mõeldud, et emadele tõesti tasutaks kogu nende pikk ema, pikem emapuhkus? ma tänan Äh, tänan, et tulite siia meie komisjoni. tähtis on ka sotsiaalasjade tööhõive äh, komisjoni arvamused siin ära kuulata. mul on veel kolm sõnasoovi, proua Lulling, palun. Euh, suur tänu, proua esimees. ka mina tahan kõigepealt vabandada proua ministri ees, sellepärast et ma jäin natukene hiljaks, aga mu hilinemine äh, ei sõltunud minust endast ja mul ei olnud võimalik tema ettekannet äh, kuulata. emaduspuhkuse direktiiv ja kaheksakümne kuuendal aastal FIE-de jaoks välja töötatud direktiivi osas olin mina raportöör ja sellepärast ma olen natukene selle asjaga kursus. ma rääkisin Rootsi eesistujatega juba septembris, ja sellest ajast saadik ei ole mitte midagi toimunud. Te ütlesite, et te selgitate, millised on teie eesmärgid, aga te ei ole seda teinud. raport võeti vastu juba aprillis ehk Tšehhi eesistumise ajal. ka tšehhid pingutasid päris palju, kuid mulle siiski tundub, et praegu on liiga palju aega raisatud. ja minu raport võeti ka täiesti ühehäälselt vastu, nii et ma ei saa aru, millest see viivitus kui ma vaatan seda resolutsiooni ettepanekut, mida me siin praegu arvutame, ja kui ma nüüd seda uut emadus- või vanemapuhkuse direktiivi või isaduspuhkuse direktiivi vaatan, siis ma kardan, et seda sellisel kujul vastu ei võeta. sellepärast, et siin tehakse samu vigu, midagi minevikus tehti siin räägitakse isade kaitsest, aga mulle tundub, et siin on praeguseks hetkeks kõik ühte patta pandud. kui me oleme seaduseloojad, siis tuleb meil aru saada, mida me teeme. me kirjutame seadusi, õigusloomelisi äh, projekte. meil ei ole siin tegemist kirjaga jõuluvanale, kuhu me paneme kirja kõik oma soovid. ei, me peame siiski korraliku õigusloomelise teksti looma ja seal tuleb selgelt vahet teha, millised on meie eesmärgid kuidas nüüd seda kõike ilusti välja öelda, isaduspuhkus oli see, millest me räägime. kui me soovime isaduspuhkusest rääkida, siis peavad äh, sotsiaalpartnerid koostööd tegema. me teame, milline on praegusel hetkel olukord. me ei saa liiga palju nõuda selle direktiivi puhul me ei saa nõuda, et sisse viiakse isaduspuhkus, et äh, palgad oleksid võrdsed ja nii edasi, seda ei saa ühes tekstis nõuda, see oleks naeruväärne, me teeksime ennast komisjoni ja nõukogu ees ainult naeruväärseks ma teen sellepärast kohe kindlasti ka muudatusettepanekuid ja kui ma vaatan neid muudatusettepanekuid, mis on juba tehtud, siis need on veelgi naeruväärsemad kui kogu see tekst. ja Rootsi eesistujamaana peaks ka aru saama, et siin komisjonis on inimesi, kes teavad, kuidas kirjutada seadusi. suur tänu, proua Lülling. Eh, kolleeg Elde Figureido, palun. suur tänu, eh, proua esimees kui ma nüüd mõtlen selle peale, mida ütles praegu kolleeg Lülling, siis mina küll temaga nõustuda ei saa. aga ta puudutas täpselt samu küsimusi, millest ka mina tahtsin rääkida. Need on täpselt needsamad küsimused, millest tema rääkis, aga mina vastaksin tema küsimustele hoopis teistmoodi. nimelt, tuleks küsida, kuidas meil on võimalik meeste ja naiste äh, võrdõiguslikkus tagada, kui me räägime töökohtadest, kuidas on meil võimalik tagada see, et naistel on meestega võrdne olukord tööturul, kuidas meil on võimalik tagada seda, et äh, mehed ja naised võtavad oma vanema kohustusi tõsiselt, kuidas meil on võimalik võrdseid palku tagada, kuidas on võimalik seda kõike teha, kui mehed ja naised, emad ja isad ei jaga seda vastutust, kui nad mõlemad ei võta vastutust. kui me räägime siin laste kasvatamisest. kuidas meil on võimalik kõiki neid eesmärke tagada, kui meil ei ole emaduspuhkust ja isaduspuhkust? sest emaduspuhkus ja isaduspuhkus ei tohiks olla midagi negatiivset. emadus- ja isaduspuhkus ei tohi kuidagi negatiivselt mõjutada perekondade sissetulekut ja sellepärast tuleb seda kõike üheskoos vaadata. kui me neid küsimusi üheskoos ei vaata, siis me tegelikult oleme silmakirjalikud, räägime siin tühjadest sõnadest, sest mitte midagi ei ole võimalik ellu viia kuna kui neid asju pole direktiivi sisse kirjutatud, siis ei ole võimalik neid ka ellu viia. ja seepärast, proua minister, on minu küsimus järgmine. mida soovib Rootsi eesistujamaana ette võtta selleks, et kõiki neid püüdlusi, mida me oleme siin juba kolmkümmend aastat teinud, äh, saaksid nüüd lõpuks raiutud direktiivi kus oleks ette nähtud võrdne palk meestele ja naistele mida teeb äh, Rootsi eesistujamaana selleks, et lõppude lõpuks oleks meil võimalik tagada see, et perekond ehk siis emad ja isad kasvataksid lapsi üheskoos ja võtaksid üheskoos ka vastutuse. suur tänu kolleeg Figo Reidole. proua Kosta, palun, teil on sõna. Eh, ringrazio molto la eh, sottosegretaria Sonnegar per la sua eh, ma tänan Äh, ministrit selle sissejuhatuse eest ja selle eest ta ka meile siia esinema tuli. meie siin tõesti Euroopa Parlamendis leiame, et äh, meil on tõelised väljakutsed ja ka aeg on läinud ja viivitused on olnud suured äh, aasta üheksakümmend neli oli väga tähtis aasta, sest siis võeti vastu vanemapuhkuse direktiiv, lapsehoolduspuhkuse direktiiv, aga aeg on läinud ja nüüd, kui me mõtleme võrdsete võimaluste peale meeste ja naiste tööhõives ja ka selle majanduse taastamise peale, mis praegu meie käsil on, siis tõesti olukord on keeruline ja meil tuleb astuda samm edasi ja saata maailmale selge sõnum. meie oleme ju siin eh, seadusloojad ja meil tuleb leida õige tasakaal selles temaatikas. ja kindlasti ei tohi me sammu tagasi astuda eh, selle direktiivi eelnõuga, mida ju tegelikult on väga kaua arutatud ja eelmine parlamendi koosseis juba tegeles sellega põhjalikult. ärgem unustagem, et meilt oodatakse tänapäeval väga palju. E, kaasvastutus ja on väga tähtis ja me ei tohi siin mingeid segaseid sõnumeid teele saata. tähtis on tõesti, et emapuhkus ja isapuhkus äh, Ähm, oleksid õiges tasakaalus ja kindlasti ei tohi kuidagimoodi kannatada perede sissetulekut. me juba kuulsime äh, ka sellest, et kui emal on kolmekuuline puhkus, siis isa äh, saab samuti puhkust võtta aga sellist kolme kuust kohustust kindlasti panna ei saa, sest see tekitab äh, suured probleemid. ja tähtis on, et meil isa oleks peres see aeg olemas, kui teda väga vaja on ja meil on vaja siin leida poliitiline äh, tasakaal. loodetavasti komisjon ja nõukogu tõesti julgustavad mind edasi minema ja tähtis on, et meie arutelud ei blokeeruks ning kindlasti on vaja mõelda ka FIE-de peale selles kontekstis. proua Marin, siis ma mõistan, et kell läheb, aeg läheb ja me tahame kindlasti kuulata ära ka vastused. Merci, madame la ministre de, de votre intervention. suur tänu, proua minister, teie ettekande eest jah, ka mina tahan toonitada, et meie jaoks on väga tähtis, et tööelu ja pereelu on võimalik ühitada. ja me töötame praegusel hetkel välja dokumenti, mis puudutab emaduspuhkust. ja seepärast tahaksin siin ühe väga tähtsa küsimuse välja tuua. me peame olema ettevaatlikud. sest meil tuleb mõelda selle peale, et seadusandlusega soovime me kaitsta na-, rasedaid naisi, soovime kaitsta neid töökohal ja seda kõike on ka edasi arendatud aja jooksul, kuid väga tähtis on kaitsta ka naiste tööhõivet. me ei tohi välja töötada dokumenti, mis ei võimalda naistel ettevõttes edasi töötada, kui nad saavad lapsed. ehk meie jaoks on tähtis, et ettevõtetes pakutakse näiteks ka äh, laste päevahooldust. see on väga tähtis, kui me soovime töö ja pereelu ühitada. ja samal ajal usun ma ka, et me ei tohi emaduspuhkust pikendada äh, kui me samal ajal ei hoolitse selle eest, et äh, naistel oleks võimalik oma endisele töökohale tagasi pöörduda pärast selle lõppemist. ja me ei tohi ära unustada, et me oleme praegusel hetkel majanduskriisis. ja meil tuleb hoolitada, hoolitseda selle eest, et me teeme ettepanekuid, mida on võimalik ka ellu viia. proua Lilling ütles väga õigesti, et meil on tegemist väga raske majandusliku olukorraga, mida me peame arvestama ja et meil tuleb praegusel hetkel leida oludele vastav lahendus. mina tahaksin teada, mida Rootsi eesistujamaana selle kohta ette paneb, mida soovitakse, mida on võimalik ka ellu viia. suur tänu, proua Moren ja nüüd annan sõna tagasi meie külalisele proua ministrile. Very much appreciate to listen suur tänu, ma hindan väga teie erinevaid arvamusi. nagu näha, on meil veel vaja kõvasti tööd teha, jõudmaks ühiskonda, kus naistel ja meestel on tõesti võrdsed võimalused. ja need küsimused on need probleemid on keerukad ka seetõttu, et erinevates riikides on erinevad süsteemid, traditsioonid, mis puudutab eh, emaduspuhkust, eh, isaduspuhkust ja töö- ja pereelu ühildamist. tuleb mõista liikmesriikide erinevaid eh, vaatenurki, neid tuleb austada ning samuti tuleb rõhutada, et selle direktiivi osas nõukogu ühispositsioonile pole jõudnud üldised arusaamad on küll kokku lepitud, aga vastuolusid on veel palju. tuleb mõista, et liikmesriigid on erinevad ja meil on tarvis aega, et need erimeelsused lahendada ja jõuda tõeliselt tõhusa direktiivini. tuleb meeles pidada, et see direktiiv on miinimumdirektiiv. ehk siis see paneb paika kõige madalama standardi. seetõttu ongi Äh, vaja ära teha suur töö, sest on vaja mõista kõiki liikmesriike. mõningates liikmesriikides on probleeme emaduspuhkuse pikendamisega, nagu siin tehti ettepanek, ning samuti see kohustuslik puhkus, mida siin mainiti, on mõningate riikide jaoks probleemiks seega ma ei arva, et seda peaks Euroopa Liidu tasemel paika panema, vähemalt üksikasjalikult. kokkuvõtteks tahaksingi ma seda öelda, et tuleb meeles pidada, et tegemist on miinimumdirektiiviga, meil on palju riike erinevate traditsioonidega, erinevad, kus on erinevad arvamused selles küsimuses, meil tuleb leida ühine miinimumtasand. komisjon peab välja tulema selle miinimumstandardiga, see ei ole meie asi. isaduspuhkuse puhul äh, tuleb äh, loomulikult kaasata äh, ka sotsiaalpartnerid, et see küsimus läbi arutada sellega lõpetaksingi ma selle arutelu. paar sõna veel füüsilisest isikust ettevõtjate kohta. Rootsi eesistujana on jätkanud tšehhide tööd jõudmaks öö, nõukogus novembris ühispositsioonile. see on meie me, meil on küll palju vastuolusid veel, aga me üritame novembris siiski ühispositsioonile jõuda. tahaksin teid veel kord tänada, et te tulite mind kuulama, aga nüüd ma pean kiirustama koju. suur tänu. suur tänu suur tänu, me saime teilt väga palju informatsiooni selle väga tähtsa küsimuse osas ja ma nägin, et me kõik oleme ühil seisukohal selle küsimuse tähtsuses ja see tuli siin täna väga selgelt välja. nii et suur tänu, ähm, palju edu veel ka eesistumise lõpuperioodiks ja ma loodan, et meil on võimalik välja töötada väga hea direktiiv selles tähtsas küsimuses fortsätter vi enligt eh, dag... olgu, jätkame meie tööga. enne kui tuleme päevakorrapunkti juurde number viis, on mul suur rõõm ja au tervitada siin külalisi äh, Rootsist, Gothenburgist. tegemist on naistega, kes töötavad soolise võrdõiguslikkuse nimel ja nad on tulnud siia täna selleks, et äh, vaadata meie komisjoni tööd. nii et tere tulemast meie komisjoni koosolekule. nii, nüüd siis päevakorrapunkt number viis tegemist on küsimusega, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse äh, toetamist äh, ning perekondlike õiguste ja kohustuste tasakaalustamist. see natukene lõikub selle aruteluga, mida me siin täna hommikul juba eelnevalt pidasime. tänase arutelu puhul teeme kõigepealt lühikese arvamuste vahetuse ja siis asume resolutsiooni ettepaneku üle hääletama. ja taustainformatsiooniks teile nii palju, et me esitasime komisjonile ja nõukogule kirjalikult küsimused, mis puudutavad äh, emaduspuhkuse kokkulepet, vanemapuhkuse kokkulepet mille võtsid vastu sotsiaalpartnerid ja mida soovitakse nõukogus vastu võtta novembri lõpus. me otsustasime, et see komisjon teeb kõigepealt suulised küsimused ja siis esitab oma resolutsiooni ettepaneku, sellepärast et tegemist on väga tähtsa küsimusega meie jaoks on väga tähtis, et meie komisjon ja tegelikult ka kogu parlament toetaks neid püüdlusi selleks, et me looksime võimalusi tööelu, sotsiaalse elu ja perekonnaelu ühitamiseks. ja et see küsimus saaks väga tähtsaks platvormiks üldse soolise võrdõiguslikkuse tagamisel täna me arutame nüüd vanemapuhkust ja me ei tohiks ära unustada ka erinevaid perekonnavorme, kui me seda teeme ja välja töötame vanemapuhkust. resolutsiooni projekti tekst on välja töötatud ja seal on kirjas, et on kokkuleppele jõutud ja me võime seda kokkulepet ka toetada, aga me siiski peaksime ära kasutama võimaluse ja ütlema, et tegemist on kõigest esialgse sammuga ja et äh, välja tuleb töötada veel ka edasised meetmed selleks, et äh, parandada erinevaid võimalusi selles äh, soolise võrdõiguslikkuse osas siiski väga tähtsas küsimuses. mida me siin resolutsioonis toonitame, on see, et sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkuleppe puhul peaks olema paika pandud vanemapuhkuse miinimumstandardid ja jällegi me ütleme, et tegemist on esimese sammuga ja tööd selles küsimuses tuleb jätkata. ja me oleme siia sisse kirjutanud ka need aspektid, mis tulid välja emaduspuhkuse aruteludel. et meil tuleb saata selge sõnum, et laste kasvatamine puudutab mõlemaid sugupooli, nii emasid kui ka isasid. ja see sõnum on üldsusele saadetud. sest tuli väga selgelt välja, et kui on välja töötatud emaduspuhkus, siis see puudutab meie edasist tööd soolise võrdõiguslikkuse puhul. see tähendab seda, et äh, kodus tehtav töö, mille eest palka ei maksta, seda tuleks äh, paremini jagada meeste ja naiste vahel, kui tõesti on võimalik äh, emaduspuhkus kui selline sisse viia me leiame, et seda niinimetatud palgata tööd tuleks jagada kodudes ja et seda tuleks teha võrdsemalt kui siiani. ja et selline jagamine, töö jagamine aitaks naistel paremini ühildada tööelu, pereelu ja sotsiaalset elu. ja see on, see on see eesmärk, mida me üritasime saavutada. see oleks nüüd lühikene ülevaade selle teksti väljatöötamise taustast, mis on nüüd siis valminud nii, ja nüüd proua Kurmai on soovinud sõna esimesena ja tema saabki kohe sõna, palun. suur tänu. ma lihtsalt tahtsin väikese märkuse teha, aga ma hilinesin pisut, ma arvan, praegu on õige hetk. minu vanem poeg on kahekümne kahe aastane ja mul on veel noorem poeg ja minu vanem poeg jäi kolmeks kuuks koju isaga ja võin isiklikult teile öelda, et lapse seisukohast on suur erinevus. et ta saab väikese poisiga kodus olla, lapsel on isa vaja ja minu kahekümne kahe aastane kogemus tõesti näitab, et Äh, andke lastele võimalus tunda, et emad ja isad on võrdsed ja just päris alguses tuleb seda teha. ja sellepärast mina usun küll kindlasti, et meil on vaja palgaerinevus meeste ja naiste vahel äh, ka lõpetada. Äh, mehed lihtsalt ei jää koju, nad teenivad rohkem, kui nad tööl käivad. nii et ma tahan teile üldiselt rõhutada, et lapsel on väga tähtis, et isa oleks temaga. ma tänan, proua Kurmai see oli väga tähtis rõhutada. see lapse aspekt siin on ülimalt oluline. ja tänan, et te tõstatasite selle lapse seisukoha. Küslin, palun, nüüd on sõna teil. Madame la présidente, étant donné euh, euh, que dans votre exposé introductif vous avez encore euh, insisté suur tänu, proua esimees. oma sissejuhatuses tõite te veel kord välja, et me peaksime vaatama, millised on meie soovid ja mida on võimalik tegelikult ellu viia. selle sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud kokkuleppe osas. kuid jällegi, ärge pange kõike ühte patta, me räägime siin vanemapuhkusest, eks ju see tähendab seda, et sotsiaalpartnerid on välja töötamas vanemapuhkust. laskem neil seda teha ja kui nad on jõudnud kokkuleppele, siis las jõuab see kokkulepe ka siia saali. me räägime naistepuhkusest, eks ju? ja aga mulle tundub, et me räägime siin pigem mitte vanemapuhkusest, vaid vanemate staatusest kuulge, meil on mingi direktiiv tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast välja töötatud äh, selle kohta, et äh, palgad peavad olema võrdsed liikmesriikides. liikmesriigid peavad seda direktiivi rakendama, sest see direktiiv iseenesest on suurepärane. võib-olla tuleb naistel lihtsalt kohtusse minna, mulle tundub, et te võitlete siin tuuleveskitega ärge minge nutumüüri äärde, hakakem lõpuks korralikult tööle. seda on sotsiaalpartnerid ju meile selgelt näidanud, et seda on võimalik teha. jah, võib-olla on meil ka teistsuguseid soove, aga no issand jumal küll, me ei saa siia kõike ühte patta panna jällegi te soovite kõik küsimused panna ühte patta ja te teete ennast jällegi naeruväärseks, kui te selle resolutsiooni niimoodi va vastu võtate komisjon ja nõukogu hirnuvad ennast herneks, kui nad seda näevad. veel üks asi, kes on kunagi olnud juba Rahvusparlamendi liige ja on seadusi välja töötanud, see teab väga hästi, et seaduseid peab olema võimalik ka rakendada. ja kui seda ei ole võimalik teha, siis unustage kogu see asi ära jah, me võime teha erinevaid algatusi, me võime igasuguseid soove kirja panna siis on teil tegemist tõesti kirjaga jõuluvanale, aga meie ei kirjuta siin täna kirja jõuluvanale, me töötame välja seadust. tulge nüüd mõistusele. ka nende nõudmiste osas, kui see resolutsioon niimoodi läbi läheb, siis need hullemad muudatusettepanekud on veel tehtud ja kui need kõik läbi lähevad, siis mina hääletan selle vastu. suur tänu, proua Lilling nüüd on terve rida kõnelejaid, kes soovisid sõna saada, Raul Romeva, siis soovin mina ise sõna saada, siis proua Papadopoulos ja siis proua Figueiredo. kõigepealt äh, Raul Romeva, palun, teil on sõna. Eh, eh, suur tänu. proua Lulling, kui ma nüüd õigesti aru sain asjast, kui ma õigesti asjast aru saan, siis meie oleme Euroopa Parlamendi saadikud, mitte mingisuguse liikmesriigi parlamendi omad. me tegeleme Euroopa õigusaktidega ning me ei, ei peaks leppima miinimumi, vaid maksimumiga, saavutamaks võimalikult kõrge elatustase Euroopa kodanikele, mitte ühe liikmesriigi omadele ma saan aru, et mõningatel liikmesriikidel on probleeme Euroopa Liidu õigusaktide rakendamisega, aga siin komisjonis peame me e, vaatama neid küsimusi e, üleüldisemalt, kõikehõlvamamalt ning siis nõukogu peab ja komisjon peavad e, vaatama, kuidas selle õigusaktiga edasi minna. aga meie peame silmas pidama äh, Äh, Euroopa perspektiivi. miks ma seda räägin? see, me, me tegeleme siin mitte väikeste eraldiseisvate aspektidega, vaid ühe suure problemaatikaga. me ei saa rääkida võrdsetest võimalustest äh, tööturul ja naiste õigustest tööturul, kui me ei saavuta seda, et mehed jagavad ka eraelus naiste kohustusi. Need on ju ühe mündi kaks külge. Neid kahte küsimust ei saa eraldi käsitleda. teiseks, me räägime siin direktiivist, mida tuleb rakendada Euroopa tasemel ja kõige lihtsam viis on saavutada kõige madalam ühisstandard, aga me peaksime saavutama maksimumi. võib-olla direktiivi rakendamine liikmesriigiti erineb oma kiiruselt, võib-olla tõesti, aga Euroopa Parlamendis peame me olema tea-, teerajajad ning me ei pea leppima kõige madalama ühise nimetajaga. me ei tohi piirduda, me ei tohi piirata direktiivi rakendusala, me peaksime paika panema võimalikult ulatusliku direktiivi, et see oleks majakaks kõikidele teistelegi. muidu muidugi lõpptulemus äh, liikmesriigiti on äh, keskmine, aga me ei tohiks äh, leppida mada-, kõige väiksema ühise nimetajaga, me peaksime olema maksimalistid. loomulikult liikmesriigiti on rakendus erinev ning me jõuame keskmisele tasemele, aga me peame olema maksimalistid. suur tänu. ma kommenteeriksin samuti lühidalt ma sooviksin siin selgitada, et kui me räägime siin kokkulepetest sotsiaalpartneritega, siis peame me ilmselgelt mõistma, et me räägime siin kokkulepetest sotsiaalpartneritega, mille puhul, mida meie parlamendisaadikutega mõjutada ei saa kui me arutame nüüd seda dokumenti siin, äh, tähendab see seda, et ka meie avaldame arvamust äh, selles küsimuses ja tulevikus saame meiegi kaasa aidata võrdsuse parandamisele, äh, mis puudutab kohustuste jagamist nii töö kui eraelus meeste ja naiste vahel me usume, et see direktiiv on, see raport on järgmine samm parlamendi arvamuse väljendamisel. nüüd proua Papadopoulou ja siis proua Figureidu. ja siis proua Pavanova. proua Papadopoulos. Ah, jah, suur tänu, proua esimees, ma olen teiega täiesti nõus. tegemist ei ole väga hea kokkuleppega. siin on tõesti kõige väiksemad ühised nimetajad äh, kirjas, nii et võiks minna palju kaugemale. nii et tõesti, kõige väiksem ühine nimetaja on meil olemas, seepärast tuleks teatud asju siiski veel juurde nõuda. paar-kolm aastat tagasi olin mina Euroopa Nõukogu raportööriks ja me rääkisime pere- ja tööelu ühitamisest ja ma olin äh, selle töö raames ka Islandil ja seal on suurepärased asjad sisse viidud, näiteks vanemapuhkus on mõeldud nii emale kui ka isale ja selle eest makstakse. minu koduriigis Küprosel on ka välja töötatud harmoniseeritud seadusandlus ehk et Euroopa Liidu direktiivid on üle võetud ja vanemapuhkus on sisse viidud, kuid mehed ei võta isaduspuhkust, nii et äh, Skandinaavia põhjariikide, äh, Vahemere riikide ja Kesk-Euroopa riikide vahel on väga suured vahed vahel. ja see on meie probleemiks, ma arvan, et meil tuleb siin Euroopa Parlamendis tasakaal leida, meil tuleb leida kuldne kesktee, mida me siis nõuame. aga me ei tohiks ära unustada ka finantsvõimalusi erinevates riikides, ärgem unustagem ära majanduskriisi ja praegune kriis ei luba meil välja töötada ideaalset lahendust ühendamaks pere ja tööelu. aga me võime otse loomulikult oma arvamuse kirja panna ja üleskutseid ning nõudmisi teha mina olen ka selle küsimusega tegelenud ja mina arvan, et väga tähtis on just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda parandada, sest nemad on eduvalemiks äh, suuremas osas riikides. Nendes ettevõtetes tuleb tagada see, et on pere ja tööelu võimalik ühitada. meil tuleb välja mõelda ka see, mis suunas me liigume nende erinevate nõudmistega. meil on vaja lähenemist selleks, et me saaksime hoolitseda selle eest, et kõik riigid äh, hoolitseksid äh, töö ja pereelu ühendamise eest, ühendamise eest ja et sisse oleks viidud äh, vanemapuhkus, mis oleks tasuline, sest siis saaksid nii vanemad, mõlemad vanemad, nii emad kui ka isad koju jääda, aitäh. suur tänu, proua Papadopoulos. proua Figueiredo, palun, teil on sõna suur tänu, proua esimees. ma arvan, et suurem osa ja kõige tähtsamad küsimused selles küsimuses on siin juba välja öeldud. me praegusel hetkel räägime resolutsioonist. me räägime direktiivist. tegemist ei ole õigusloomelise projektiga, me räägime kõigest resolutsioonist. ja resolutsiooni puhul tulebki ju komisjoni arvamus välja öelda. mida arvab selle parlamendi üks komisjonidest, see komisjon, mis tegeleb ühe kõige põhimõttelisema küsimusega meie ühiskonnas, nimelt soolise võrdõiguslikkusega ning töö ja pereelu ühitamisega. ja see resolutsioon peaks tagama ka selle, et naiste, eriti just emade õigused oleksid tagatud. ma arvan, et kui me sellest õigusest loobume, siis ei ole mitte mingit mõtet äh, seda komisjoni siin üleval pidada. seepärast ei räägi me mitte ainult selle komisjoni õigusest, vaid suisa selle komisjoni kohustusest ikka ja jälle äh, selle küsimusega tegeleda, ikka ja jälle meetmeid välja töötada selleks, et äh, pöörata tähelepanu sellele küsimusele. ja selleks ongi neid resolutsioone vaja meil on vaja resolutsiooni selleks, et pöörata tähelepanu sellele küsimusele, selleks, et parlamendisaadikud, valitsused, valitsusjuhid ähm, ja nõukogu tegeleks selle küsimusega. ja sellepärast ei ole ma nõus proua Lüllinguga. suur tänu, proua Panavu, Pananova, teil on sõna nüüd. Äh, suur tänu. ma olen üllatunud ja pettunud selle üle, kuidas meie arutelu kulgeb. mina ühinesin selle komisjoniga seetõttu, et meie peamiseks eesmärgiks on kaitsta naisi ja parandada võrdsust. ning kõik siin parlamendis ja parlamendiväliseltki eeldavad meilt just naiste olukorra parandamist me ei tegele siin VKE-de, ettevõtete, ametiühingute või millegi muu sellisega, me ei ole äh, sellealane komisjon, meie tegeleme naistega, nende õiguste ja huvide kaitsega. ja kui keegi siin arvab, et see ei peaks nii olema või et see ei ole nende huvides, võiksid nad ühineda mõne teise komisjoniga, äh, eelarve või äh, ettevõtlus- või majanduskomisjoniga, aga meie siin komisjonis oleme lubanud kaitsta naiste õigusi. naiste õigused on kehvas olukorras mitte ainult arengumaades, ma tulen just äh, Etioopiast äh, konverentsilt, äh, sellealaselt konverentsilt, aga tuleb tunnistada, et näiteks reproduktiivse tervise osas oleme meie arengumaadest maha jäänud, kui me räägime aastatuhande eesmärkidest. vanema äh, puhkuse puhul äh, räägime me võrdsusest meeste ja naiste vahel. ma toetan vägagi proua Figureido sõnu, et me peame jääma selle resolutsiooni juurde, millega me tervele parlamendile äh, tutvustame naiste õiguste kaitse küsimust me peame jääma oma prioriteetide esialgsete eesmärkide juurde. ja me ei tohiks järele anda. suur tänu ja palun, kolleegid, olgem siin parlamendis nähtavamad, kui me nii edasi tegutseme, on tulemuseks see, et meie komisjon lihtsalt kaob areenilt mitte ainult olulise panustajana ra raportitesse, vaid äh, ka naiste õiguste kaitsjana. meil on tarvis iga õigusakti puhul silmas pidada ka soolise võrdõiguslikkuse küsimusi ja seda peame meeles pidama kogu aeg, suur tänu. suur tänu, proua Pananova. proua Kratsa, teil on sõna, palun. suur tänu, proua esimees ma usun, et ma vastan teile, kallis kolleeg, palun kuulake mind. ma arvan, et praegusel hetkel ei ole õige ajahetk rääkida siin meie komisjoni rollist, aga ma peaksime võib-olla uutele liikmetele selles komisjonis siiski meelde tuletama, et tegemist on poliitilise koguga tegemist on parlamentaarse komisjoniga, siin ei ole tegemist mittetulundusühinguga, kes mingeid huvisid esindab ja et see huvide esindamine on ainus eesmärk, ei, meil on siin äh, naiste eest võitlejad, lobistid, kes tegelevad selle küsimusega ja see on ka väga tähtis ülesanne, on veel ka teisi organisatsioone nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, aga meie oleme poliitiline kogu ja meie töötame ühiskonna huvides, me soovime, et äh, meil oleks siin rohkem äh, ühtsustunnet ja et meestel ja naistel oleksid võrdsed õigused ja kõik, mida me teeme, peaks lähtuma just nimetatud eesmärkidest meie kõik isiklikult äh, vastutame selle eest ja ütleme välja oma seisukoha, aga selles raamistikus siin, tegemist ei ole mittetulundusühinguga, mis võitleb siin äh, naiste õiguste eest, ei, tegemist on poliitilise koguga ja sellepärast on meil ka parlamentaarsed pädevused, ärge unustage seda ära. jah, võib-olla ei ole see praegu siin selle diskussiooni põhipunkt, aga ma pidin sellele tähelepanu pöörama. suur tänu, proua Kratsa ja järgmisena on nimekirjas proua Costa, palun. Eh, jah, meie komisjon on ka poliitiline institutsioon, me peame siin paika panema, milline on meie roll ja milline on meie tegevuse õiguslik alus. siin on kolm küsimust. meie kokkulepe sotsiaalpartneritega ähm,, isa puhkuse küsimustes. siis äh, arutasime me täna siin ka emaduspuhkust. ja ja, ja isaduspuhkust. Äh, seega me äh, räägime siin erinevatest äh, tasanditest. seda direktiivi tuleb arutada sotsiaalpartneritega, aga meil on ka õigus iseseisvalt seda küsimust lahata. astuksin siin nüüd ühe sammu tagasi. proua Lullingi positsioon tuleneb sellest, et me peame kõigepealt ära ootama läbirääkimised sotsiaalpartneritega, kui me soovime olla edukad. sest äh, problemaatika on keeruline. aga äh, meie üheksakümne neljanda aasta direktiiv on edukas, seetõttu meil on olemas õiguslik alus tänu aluslepingutele ka äh, tänu Ähm, põhiõiguste hartale. seega võrdõiguslikkus on paranenud, ka õiguslikud alused on paranenud. seetõttu meil on kohustus rääkida ühel häälel. Äh, kui me tutvustame Euroopa inimestele neid küsimusi, äh, me peame esitama ka nõukogule oma arvamuse ning me peame arvesse võtma ka nii Euroopa Komisjoni kui ka sotsiaalpartnereid. me ei tegele siin vabaühendustena. me peame teiste osapooltega koostööd tegema ning peame olema teadlikud oma rollist. varemad, varem olen ma kuulnud, et see komisjon siin tegeleb kõige ja mitte millegagi. aga me peame parandama oma komisjoni võimekust. me võime ju arutada selle resolutsiooni sisu. aga tuleb silmas pidada, et me oleme poliitiline institutsioon, mitte vabaühendus suur tänu, proua Costa, proua Bauer ja siis proua Nikolai. ma tuletaksin teile meelde, et päevakorras on kirjas, et hääletus toimub kell kümme. hääletusele aga pidi eelnema arutelu, sest arutelu pole veel toimunud. seetõttu see arutelu nüüd praegu toimubki. hääletus toimub kohe pärast arutelu lõppu proua Bauer. köszönöm szépen, elnök asszony, néhány rövidke megjegyzés. suur tänu, proua esimees. mul oleks paar lühikest märkust selle arutelu kohta. ka minul on tunne, et meil tuleb sellest küsimusest varem või hiljem rääkida. mis on selle komisjoni kõige tähtsam ülesanne ja millised on meie õigused? kuid ma olen ka nõus sellega, et praegusel hetkel ei ole selleks õige ajahetk, aga meil tuleb kord ka see ülesanne ära täita ma olen nõus sellega, et me oleme poliitiline kogu, aga me ei ole mingi ühe partei esindus. siin on erinevad poliitilised vaated kokku tulnud, tegemist on legislatiivse seadusandliku koguga. sest me oleme siin parlamendis selleks, et otsustada seaduste üle ja ma arvan, et on täiesti normaalne, et siin on erinevad arvamused, kuna me leiame, et on võimalik asju erinevalt lahendada. meil on siin küll kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend aastat vanad äh, seadused, aga kui need ei toimi, kui nad ei ole tõhusad, kui neid ei ole võimalik rakendada, siis neist ei ole kasu. vaadakem kas või näiteks seda naiste ja meeste palgalõhe seadust mil-, aga see ei toimi, milleks on meil seda seadust vaja? põhimõtteliselt on meil tegemist äh, küsimusega, kuidas meil oleks võimalik äh, legislatiivseid seadusandlikke lahendusi leida, kuidas meil oleks võimalik tõhusamaid seaduseid välja töötada? ei ole ju mingi lahendus see, et me kõik äh, küsimused kirjutame ühte seadusesse kirja et me nõuame siin võrdseid palgatingimusi, äh, isaduspuhkust, äh, töötajate kaitset ja nii edasi. ei, see ei ole meie ülesandeks ja ma arvan, et kui me soovime oma väärikust säilitada, siis me peame olema väga ettevaatlikud. direktiivis peaks siiski kirjas olema see, mis on selle direktiivi põhieesmärgiks. nii et tehkem asjade vahel vahet, ärgem toppige kõiki küsimusi ühte seadusesse, meil on piisavalt seadusi, meil on piisavalt eeskirju ja kui me nüüd soovime uusi seadusi välja töötada, siis need peaksid olema tõhusamad kui varasemad. suur tänu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 me tõesti oleme poliitiline struktuur, mitte vabaühendus. ja seetõttu peame me austama seda institutsiooni, mille osaks me oleme. siis me võime ju vegeteerida edasi, korraldades erinevaid seminare ja nii edasi. aga meie ülesanne on tagada võrdsed õigused, sotsiaalne sidusus tööturul. see on võtmetähtsusega praegusest kriisist väljumisel. me ei räägi siin ju öö, soolistest küsimustest ainult. ja liberaalide jaoks see õigusakt on ääretult oluline, me toetame seda. proua Lulling, palun suur tänu, proua esimees. tahan lihtsalt äh, kodukorralise küsimuse tõstatada. mulle tundub, et siin on praegusel hetkel segadust selle menetlusega, mida me kasutame. meil on tegemist äh, direktiivi ettepanekuga, mille, äh, direktiivi projektiga, mille meile esitanud nõukogu tegemist on õiguslike muudatustega, mis puudutavad sotsiaalpartnerite kokku lepitud kokkulepet. tegemist ei ole komisjoni ettepanekuga äh, direktiiviks, mis puudutaks vanemate puhkust või ükskõik mida. jah, natukene kahju on, et tegemist ei ole komisjoni ettepanekuga, aga meil tuleb selle direktiivi projekti kohta oma arvamus välja öelda. kui te leiate, et see ei lähe piisavalt kaugele, et see ei ole piisavalt hea, siis tuleb see lihtsalt tagasi lükata, siis ütleme lihtsalt ei. aga sotsiaalpartnerite raamlepingu osas tuleb meil lihtsalt samamoodi otsustada, kas me oleme selle poolt või vastu. nii need asjad käivad. me võtame selle kas tervikuna vastu või lükkame tagasi. see on menetlus ja protseduur, millest tuleb kinni pidada nii et meil tuleb selgeks teha, millised on reeglid siin parlamendis, ütlen seda veel kord välja. sest mulle tundub, et äh, mind süüdistatakse asjades, milles ma päriselt siiski süüdi ei ole. kui meil oleks vanemapuhkus, nii nagu Luksemburgis, kuus kuud ja kuus saaks siis lapsevanem tuhat kuussada eurot ja seda saaksid siis võrdselt nii mehed kui naised äh, kui nad on läinud puhkusele, kui see oleks äh, kõikides liikmesriikides nii, siis ma arvan, et ähm, kõik võiks rahul olla. ja nüüd tuleb meil lihtsalt äh, seda direktiivi parandada, aga tegemist on miinimumstandarditega, nagu öeldud. me ei ole siin kindlalt paika pannud kuud, kuud ja tuhat kuutesada eurot mulle meeldiks väga, et kõigile oleks ette nähtud kuus kuud ja tuhat kuussada eurot. see oleks suurepärane, kui kõik liikmesriigid selle sisse viiksid. nii et ärge saage minust valesti aru. mulle meeldiks, kui igal pool need suurepärased tingimused oleksid täidetud, aga ma olen resolutsioonide vastu, mille puhul me teeksime ennast komisjoni ja nõukogu ees naeruväärseks. ja sellepärast olen ma selle vastu suur tänu, proua Lülling. enne kui me asume hääletama, võiksime me paar asja selgeks teha. kokkulepe, millele jõudsid sotsiaalpartnerid. tegemist on küsimusega, mille puhul parlamendil ei ole võimalik midagi muuta, ainult nõukogu saaks selle tagasi lükata kui seda soovitakse teha. seda tuleb selgeks teha enne, kui me asume hääletama. millele me siin hääletame, on resolutsiooni ettepanek, mille me töötasime välja selleks, et kokku võtta meie arutelu ja suulisi küsimusi, mis esitati. tegemist ei ole direktiiviga, tegemist ei ole see õigusloomise projektiga, tegemist on resolutsiooniga, millega sooviti küsimusi tõstatada ja arutelusid õhutada. ma tahaksin tänada kõiki kolleege selle väga elava ja huvitava arutelu eest, mis meil praegusel hetkel oli. täiesti ilmselgelt oli meil võimalik oma arvamusi vahetada ja ma olen veendunud, et kõik kolleegid saavad aru, et jah, meil on õigus erinevatele arvamustele. me austame üksteise arvamusi ja ma arvan, et see annab meile ka väga hea platvormi tegemaks äh, edasist tööd ja vahetamaks arvamusi. nii et kõigil peaks olema võimalus äh, öelda välja oma arvamus soolise võrdõiguslikkuse osas. nüüd siis äh, lõpetame arutelu ja asutame hääletama. meil on kakskümmend üheksa muudatusettepanekut, mis on tehtud ja ma paluksin teil nüüd välja otsida oma elektroonilised hääletuskaardid. ja ma ise üritan äh, hääletuse ajal rääkida inglise keelt, ütlen inglise keeles numbrid. ma arvan, et äh, paljude saadikute jaoks on see lihtsam, kui see siiski lihtsam ei ole, siis andke mulle teada ja siis ma jätkan äh, rootsi keeles. kas kõik on valmis hääletama? olgu muudatusettepanek number üks. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud Amendments number nine. muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kontrollime, soovitakse kontrollimist, kontrollime. hääletus on alanud. And it's closed. hääletus on lõppenud. Had... ja tulemus on järgmine viisteist vastu, kaksteist poolt, üks erapooletus, seega tagasi lükatud siiski. Äh, muudatusettepanek number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatused, nii ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, siin on osade kaupa hääletus kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kakskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tundub, et oleks vaja kontrollida, nii et hääletus on alanud, palun hääletage. teine osa, muudatusettepanek kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud ja vastu võetud, sest kakskümmend kolm poolt, üheksa vastu, vabandust, kakskümmend poolt ja üheksa vastu, üks erapooletu. nii, kakskümmend kaks, kes on poo-, ei, kakskümmend kaks langeb ära seega ja kakskümmend neli järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. ja nüüd number kaks põhjenduspunktide osas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. proua Garcia, palun, teil on sõna. muudatusettepaneku number kolm tegin mina. me soovime saada paremat Äh, kokkulepet komisjoni, seepärast teeksin suulise muudatusettepaneku, nimelt äh, kustutame ära kõik, kogu selle osa, mis on sulgudes ja jätame ülejäänud nii, nagu ta on. kus me räägime ühes erinevatest äh, perekonnavormidest, aga muu jääks siis nii, nagu ta oleks. kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusettepanekule, mille praegu tegi proua Garcia? ei siis hääletame muudatusettepaneku üle, suurise muudatusettepaneku üle. muudatusettepanek kolm koos suulise muudatusettepanekuga siis. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. number neli. kes on poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. number viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa, kes number seitse, teine osa langeb ära, nii et number kaheksa soovitakse esimest osa muudatusettepaneku number seitse puhul kontrollida, seega hääletame selle üle elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tulemus on järgmine. seitseteist poolt, kolmteist vastu, ühtegi erapooletut, nii et vastu võetud. nii et teine osa siiski, muudatusettepanek number seitse, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. number kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletu. ma kardan, et seda tuleb kontrollida. number kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, kümme vastu, üks erapooletu. et viimane muudatusettepanek, mis on neljas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tundub, et tulemus on napp, nii et kontrollime elektrooniliselt teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kümme poolt, kakskümmend vastu, seega tagasi lükatud. kolmas osa, eh, kes on poolt, vastu, erapooletu jällegi väga napp tulemus, nii et kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kolmas osa. hääletus on lõppenud, üheksa poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletu. seega tagasi lükatud. neljas osa, kes on poolt Against. vastu, erapooletu, vastu võetud. ja viies osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. ma kardan, et jällegi tuleb kontrollida. hääletus on alanud the oh, last. no it's not the final vote, it's the ei, tegemist ei ole veel lõpliku hääletusega, see on osa viis. number viis, viies osa. The vote is everyone has kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kümme poolt, kuusteist vastu, üks erapooletu. seega tagasi lükatud ja nüüd äh, lõplik hääletus, elektrooniline hääletus äh, resolutsiooni projekti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. And... hääletus on lõppenud. Adopted the resolution with uh, seven ja see resolutsiooni ettepanek sai ku-, seitseteist poolthäält, vastu ei olnud keegi, kolmteist inimest jäi erapooletuks. nii et resolutsioon on vastu võetud suur,. suur-suur tänu kõigile! Now we go to uh... Då återupptar vi eh, vårt utskottsmöte. niisiis jätkakem oma koosolekuga. nüüd me oleme tulnud kuuenda päevakorrapunkti juurde. meil on viisteist minutit selleks. siis saabub volinik Spiidla meiega kohtuma. nii et kuues päevakorrapunkt puudutab valmistumist volinikukandidaatide kuulamiseks. lihtsalt lühike teadaanne. ma räägin teile nendest äh, reeglitest, mis, mille kohaselt me äh, kuulame. Äh, ma tahaksin öelda kõikidele kolleegidele, et teie toimikutes on lisa, kus on kirjas täpsed reeglid, mille kohaselt kuulamised toimuvad ja ma palun, et te vaataksite need suunised või juhised, eeskirjad läbi. sealt te loete selle kohta, kuidas kuulamisi korraldatakse. ja kuulamised toimuvad komisjonide esimeeste konverentsi ja äh, presidentide konverentsi vahel. meil on ka olemas juba Eh, esimeste konverentsi ajakava, mis ütleb, et kuulamised toimuvad neljakümne üheksandal nädalal, see on eh, kolmekümnendast novembrist, esmaspäevast kuni reedeni, neljanda detsembrini. ja Äh, selleks kulub ka kahekümne viies ja kahekümne kuues november, need on Strasbourgi äh, tööpäevad. ajakava võidakse muidugi ka muuta. küll aga me teame juba seda, et meil jääb ainult pisut aega pärast seda, kui meid informeeritakse, kes on kandidaadiks üles seatud voliniku kohale, siis alles me saame kuulamised ju korraldada ja me otsustasime, et kuulamised toimuvad järgmise korra kohaselt. neli üldist küsimust esitatakse, need on täpselt ühesugused küsimused kõikidele volinikukandidaatidele. ja need küsimused puudutavad pädevust, osalemist Euroopa koostöös, isiklikku sõltumatust ja pädevust erinevatest vastutusalades, mis peavad hakkama siis sellele volinikule kuuluma. samuti on küsimused suhete kohta Euroopa Parlamendiga ja erinevate parlamendikomisjonidega. küsime ka erinevate prioriteetide kohta ja esitame üldisi poliitilisi küsimusi volinikukandidaatidele. nüüd iga komisjon saab äh, ka, kui ta leiab kasulikku olevat, esitada viis prioritiseeritud küsimust veel lisaks. ja need viis konkreetset küsimust juba puudutavad konkreetselt volinikukandidaadi eh, tulevast tegevusala. Eh, tänasel komisjoni kohtumisel tuleb meil mõelda selle peale, Eh, milliste valdkondade kohta meie komisjon tahab lähemalt küsida. me tänasel kohtumisel lõplikku otsust selle kohta veel ei langeta, me langetame koordinaatorite kohtumisel täna pärastlõunal selle kohta otsuse. Eh, ma tahaksin puudutada mõningaid ettepanekuid, eh, mis on juba laekunud küsimuste kohta meie komisjoni liikmetelt Äh, need tekstid te saate kätte ka hiljem. nii et kõik muutub palju selgemaks pärast seda, aga lihtsalt praegu saate äh, küsimustest ülevaate. ja kui teil on mingeid seisukohti, siis ma kuulan ka teid hea meelega ära. üks küsimus on järgmine. Äh, see puudutab tulevast võrdsuse strateegiat aastast kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat viisteist uusi väljakutseid, samuti võrdsuse teekaarti, roadmap'i. see oli väga aktuaalne aastatel kaks tuhat kuus, kaks tuhat kümme ja nüüd me vaatame uusi väljakutseid, finants- ja majanduskriis ja nii edasi. jätkusuutlik areng elanikkonna vananemine, ühiskonna vananemine, integratsioon, ränne. üks küsimus võiks käsitleda soolise võrdusõiguslikkuse süvalaiendamist õigusloomes, õigusloome menetluses kolmas küsimus võiks puudutada majanduslikku võrdsust ja sõltumatust. see on midagi, millest me täna ka varem rääkisime, kuidas ühendada tööelu ühiskondliku eluga ja pereeluga. üks meie prioriteetseid valdkondi on mõelda selle peale, kuidas naistevastast vägivalda peatada, kuidas lõpetada inimkaubandus ning kuidas ette näha preventatiivsed meetmed, kuidas toetada neid, kellest on saanud selliste kuritegude ohvrid. samuti huvitavad meid Eh, integratsiooni ja rände küsimused. ja loomulikult meie paneme rõhku just soolisele aspektile. tähtis on tagada, et naised eh, ja vähemused, nende huve järgitaks ja tagataks. Need on need mõned mõtted, mõned küsimused, mida me kavatseme esitada volinikukandidaadile. nüüd on võimalik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 ma ise koostasin raporti romide ja eriti romi laste olukorra kohta. kahe tuhande kümnenda aasta teekaardis tegeleb ka komisjon selle küsimusega, kuid mitte väga süviti minnes. Euroopa Parlament on vastu võtnud kolm resolutsiooni romi laste kohta ja seetõttu tahaksin ma esitada ühe spetsiifilise praktilise küsimuse romi laste ja nende integreerimise kohta. see annaks meile võimaluse välja selgitada, kui tähtsaks volinikukandidaat neid küsimusi peab. majanduslikust aspektist lähtudes on äh, see samuti liikmesriikidele oluline, samuti demograafilisest aspektist, võttes arvesse elanikkonna vananemist. rommide hulgas on praegu aset leidmas oluline demograafiline muutus teatud liikmesriikides äh, on kuni viiskümmend protsenti töötavast elanikkonnast Romi päritolu, seetõttu on see küsimus ka tulevikus eriti oluline. minu arvates on Euroopa Parlamendil võimalus praegu avaldada selles küsimuses survet ja ma loodan, et me jõuame kunagi ühise poliitikani äh, romide osas Euroopas. Eh, äh, suur tänu, proua Jaroka. järgmisena proua Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem van. Suur tänu, proua esimees. Minul oleks kaks küsimust. Kas me teame juba praegu, kelle portfelli meie komisjoni küsimused üldse kuuluma hakkavad? Kas meil on võrdõiguslikkuse volinik või läheb äh, see teemavaldkond äh, sotsiaalküsimustega tegeleva voliniku haldusalasse. väga tähtis on selles küsimuses vastust saada, sest äh, sellest olemeks ka see, kellele mis küsimusi me esitame. ja teine küsimus, ma vabandan, kui sellest on juba räägitud, mis puudutab äh, palgalõhet, siis soovime me ka selles osas küsimusi esitada, neid tuleb suisa küsitleda. ma arvan, et Äh, meie valdkonnakomisjon on sunnitud teatud samme tegema. meil on raport äh, eelmisest aastast selle küsimuse kohta ja seda peaks arvestama, siis mis puudutab inimkaubandust, siis ma arvan, selles osas meil ei ole küsimusi vaja esitada, sest me räägime sellest ka täna pärastlõunal, kuid küsimus on nüüd selles, kas me esitame suulisi küsimusi selle kohta. Pole päris kindel, et ähm, uus volinik saab ähm, pädevused ka selles küsimuses, võib-olla läheb see küsimus hoopis mõne teise voliniku äh, haldusalasse. rääkisin täna ühe komisjoni töötajaga ja tundub, et äh, nõukogus on suuri edusamme tehtud Pole aga päris kindel, milline volinik selle küsimuse eest vastutama hakkab. nii et et ähm, seepärast tulekski meil küsida kohe kindlasti palgalõhe kohta, sest ükskõik, kas sellega hakkab tegelema Inimõiguste Komisjon või Sotsiaalküsimustega tegelev komisjon, kindlasti peab olema sellel inimesel aga kindel arvamus selle küsimuse kohta. suur tänu, proua Bauer ja nüüd saab sõna proua Costa. Ritengo importante quella la questione posta dalla collega ma tahaksin, ma, ma arvan, et äh, inimõiguste küsimus on väga oluline ning ma tahaksin siin tuua veel sisse uue aspekti, nimelt äh, arengukoostöö. me peame endalt küsima, kas me pöörame piisavalt tähelepanu sellele, et mida Euroopa täpselt oma areng, arengupoliitikas ette tahab võtta, mis puudutab naisi, konflikti olukordades, pidades silmas Aafrikas toimuvat samuti naiste osalus äh, kolmandates riikides ka äh, rahu hoidmises. Äh, proua Kanelisson. Um, suur tänu. ma nõustun täiesti proua Baueri ettepanekuga, mis puudutab ülesannete jagunemist komisjonis, see on meie jaoks väga oluline samuti tuleb silmas pidada, et kui äh, naiste õigused pannakse ühte patta tööhõivega, siis äh, tuleb tagada, et äh, soolisi küsimusi arvestatakse ka teistes valdkondades ja huvitav oleks teada, kuidas volinik seda teha kavatseb mis puudutab majandus- ja sotsiaal- ja rahanduskriisi, siis minu arvates see meie ajutine komisjon päris tõsiselt soolist võrguõiduslikkusest äh, oma töös ei arvesta. samuti peaksime me olema võimalikult konkreetsed Äh, järgmise viie aasta tegevuskava osas, näiteks see resolutsioon, mille me vastu võtsime, isaduspuhkus. kui me seda praegusesse direktiivi sisse kirjutada ei saa, siis kas komisjon tuleb välja direktiiviga ka isapuhkuse küsimustes, sest see on hädavajalik seega peaks ka selle al-, alalise alase küsimuse esitama. samuti, kas volinik kavatseb äh, alustada rikkumismenetlust äh, riikide suhtes, kes ei ole korralikult äh, võrdõiguslikkuse direktiivi rakendanud? me peaksime olema konkreetsed ning nõudma ka konkreetselt, äh, konkreetseid lubadusi järgmiseks viieks aastaks, mille volinik peab täitma. suur tänu, proua Cornelisson suur tänu teie sõnavõttude eest, me arutame seda küsimust veel hiljem ja võtame vastu ka otsuse täna pärastlõunal koordinaatorite koosolekul. proua Bauer tõstatas teatud protseduurilisi küsimusi. ja siin ma nüüd pean pöörduma meie sekretäriaadi juhi poole, kes tutvustab meile reegleid. et kõik oleks täpselt selge palun. Uh, ma tänan. esimeste konverents otsustas meie soovituse alusel, mille me andsime komisjonide esimeestele ja konverentsile, et oleks üks küsimustik kõikidele volinikele. hetkel loomulikult me ei tea, kuidas portfellid hakkavad jagunema. ning seda ei teata ka sel hetkel, kui komisjon peab oma prioriteedid ära otsustama ja just sel põhjusel komisjonide esimeeste konverents tegi ettepaneku esimeste konverentsil ja esimeste konverents jäi nõusse, et sellele üldisele kest-, küsimustikule pannakse veel juurde lisa ja sinna lisasse pannakse kirja prioriteedid, maksimaalselt viis prioriteeti Eh, millised siis eh, määravad komisjonid. ja volinikukandidaat vastab kirjalikult sellele küsimustikule, mis tähendab seda, et iga volinikukandidaat vastab kirjalikult ka lisas esitatud eh, küsimustele, mis puudutavad tema tulevast tegevusvaldkonda. nii et saada komisjoni volinikukandidaatide prioriteedid teada, ilma et me veel teaksime, millised portfellid kellegi kuuluma hakkavad. ma tänan selle selgituse eest. ma usun, et kõik mõistavad seda. nii, kas me saame nüüd selle küsimuse lahendatuks lugeda? ja koordinaatorid siis töötavad selle teemaga edasi täna pärastlõunal. näib, et ollakse nõus sellega ja nüüd me jõuame meie päevakorra järgmise punkti juurde. Äh, volinik Spiidla. Äh, mulle öeldi, et ta on juba siin, nii et tere tulemast väldigt glad över att få hälsa. mul on suur heameel selle üle, et ma saan öelda tere tulemast volinik Spiidlale, kes täna on siin meie komisjoni ees. volinik Spiidla vastutab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste eest Euroopa Komisjonis. ja meil on väga huvitav teada, eh, mida volinik arvab sellest, mis on toimunud tema ametisoleku ajal võrdsete võimaluste vallas. üks tähtis küsimus, mille kohta meil tahame rohkem kuulda, on nimelt võrdsuse teekaart. ja see eh, eh, hõlmab perioodi kaks tuhat kuus, kaks tuhat kümme. kuuleme huviga, mida komisjonil selle teekaart eh, kohta öelda on ning samuti huvitab meid soolise võrdsuse instituut ja ka paljud muud küsimused. nii et tere tulemast, härra volinik. ja annangi teile kohe sõnajärje, palun. proua esimees, lugupeetud komisjoni aseesimehed, daamid ja härrad. mul on väga hea meel täna siin olla. ma tahaksin kõigepealt tänada proua Svensoni tema kutse eest siia, et ma saaksin teie ees rääkida. juba viis aastat oma mandaadi ajal olen siis tegelenud soolise võrdõiguslikkusega ja naiste õigustega ja see on olnud väga tähtis küsimus. majanduslik ja sotsiaalne olukord Euroopa Liidus on hoopis teistsugune kui kahe tuhande neljandal aastal. viis aastat tagasi oli majanduskasv aastas kaks koma viis protsenti, praegusel hetkel on majanduskasv pidurdunud ja arvatakse, et ka SKT väheneb äh, nelja protsendi võrra. ja majandus on väga halvasti mõjunud. juulis kahe tuhande neljandal aastal oli tööpuudus äh, neli protsenti, kuid praegusel hetkel on täiesti selge, et tööpuudus tõuseb ja kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks võib see olla suisa üksteist protsenti. Te teate, et kõige haavatavamad ühiskonnagrupid on tavaliselt need, mida kriis kõige esimesena raputab. ja seepärast on väga raske praegusel hetkel öelda, millised mõjud on majanduskriisil naiste ja meeste õigustele, kuid kui me vaatame arvandeid, arvandmeid, siis on näha, et kahe tuhande kaheksandast aastast on mehi majanduskriis rohkem mõjutanud kui naisi. praegusel hetkel tundub aga, et tööpuudus nii meeste kui ka naiste hulgas on umbes võrdne. see tähendab seda, et need, keda kriis esimeses etapis kõige rohkem mõjutas, olid äh, mehed ehk et majandussektorid, kus kriis äh, oli kõige suurem, oli ehitussektor. praegusel hetkel on need tendentsid sumbunud ja tööpuuduse määrad nii meeste kui ka naiste hulgas tõusevad võrdselt. seega võib öelda kolme asja. tuleb öelda, et nii mehi kui ka naisi mõjutab majanduskriis võrdselt me peame arvestama ka, ka majanduskriisi mõjusid soolise võrdõiguslikkusele ja toonitama, kui tähtis on, et võrdõiguslikkuse poliitikat vaadatakse ka sellel hetkel, kui kriis algas. ma arvan, et see on ka üks tähtsamaid järeldusi, mis tehti viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal toimunud Rootsi eesistumise konverentsil praegune kriis näitab väga selgelt, kui tähtis on võrdõiguslikkusealane poliitika. ühelt poolt äh, majanduskriis ei tohi olla ettekäändeks selleks, et viimastel aastatel vastu võetud edusamme küsimuse alla seada. teiselt poolt annab majanduskriis meile võimaluse ka oma suhtumist muuta ja võrdõiguslikkuse alal panuseid suurendada ja seejuures arvestada nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid eesmärke. lugupeetud daamid ja härrad, proua esimees, viimase viie aasta jooksul on Euroopa Komisjon algatanud väga palju erinevaid programme toetamaks soolist võrdõiguslikkust ja on põhiliselt keskendunud kahele valdkonnale, esiteks äh, poliitilisele ja seadusandlikule valdkonnale. Need valdkonnad muidugi täiendavad üksteist. Te teate, et sooline võrdõiguslikkus on juba tuhande üheksasaja seitsme, viiekümne seitsmendast aastast Euroopa Liidu aluslepingutesse sisse kirjutatud. sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhialustalasid, meil tuleb võidelda soolise võrdõiguslikkuse eest kõikide muude eesmärkide kõrval. aga isegi kui Euroopa Liidu programmid on võimaldanud teha edusamme, teame me väga hästi, et me ei saa praeguse olukorraga rahul olla. ja seepärast tahaksin veel kord toonitada, et komisjon võitleb soolise võrdõiguse eest, meil on välja töötatud juhiste kava, teekaart soolise võrdõiguslikkuse jaoks aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme, see võeti kahe tuhande kuuenda aasta juunikuus vastu ja see teekaart on olnud tõesti väga väärtuslik ning selle teekaarti raames on Euroopa Komisjon teinud väga palju erinevaid algatusi, millest ma tahaksin kolm näitena välja tuua. Euroopa Komisjon on selgelt välja toonud ettepanekud võitlemaks meeste ja naiste palgalõhe vastu. meil on seitsmeteistprotsendine lõhe, mis ei ole vastuvõetav põhjused palgalõhe jaoks on erinevad. esiteks äh, on otsene naiste diskrimineerimine selle põhjuseks. lähtutakse ikkagi vanadest klišeedest ja stereotüüpmõtlemisest ja sellepärast ei ole teatud sektoris naised piisavalt esindatud. teiseks on nad äh, teatud tsiviliseerumisprotsesside ohvriks tööturul ning äh, naised töötavad tavaliselt äh, töökohtadel, ähm, mille eest makstakse vähem palka, mis ei ole ühiskonnas nii väärtustatud, nii et äh, seepärast alustasime informatsioonikampaaniat äh, ja soovitasime just teavitada ühiskonda palgalõhest. see algatus oli väga hea, edukas ja me otsustasime seda jätkata ka kahe tuhande kümnendal aastal teiseks, äh, naised peaksid paremini olema esindatud nii sotsiaalses kui ka majanduslikus elus. ka siin oleme me olnud edukad viimastel aastatel ja on tervitatav see, et Euroopa Parlamendis äh, on naiste arv tõusnud, nimelt kolmkümmend viis protsenti on praegu naisi Euroopa Parlamendis e-, rohkem kui kunagi varem. sellegipoolest tuleb meil veel väga palju ära teha nii riiklikul tasandil kus äh, rahvusparlamentides naisi on kakskümmend neli protsenti, aga ka ettevõtetes, kus naisi on äh, juhtivatel kohtadel kõigest üksteist protsenti, praegu börsiettevõtetest nende arvandmete puhul. nii et äh, seepärast kahe tuhande kaheksanda aasta juunis lõime me teatud raamistiku kaasamaks naisi otsustusprotsessidesse kahe tuhande üheksandal aastal äh, seadsime me endale ettepaneku ka naisi rohkem kaasata Euroopa institutsioonides kõrgetele ametipositsioonidele ja härra Barroso on selle võtnud suisa üheks oma lõpp, põhieesmärgiks. me oleme loonud ka teatud instituudi, mis tegeleb naiste küsimustega, tegemist on siis võrdõiguslikkuse instituudiga, mis asub Vilniuses me lõime selle selleks, et äh, tegeleda soolise võrdõiguslikkusega ja see instituut alustab varsti oma tööd. praegusel hetkel töötatakse välja äh, selle tööprogrammi ja otsitakse sinna töötajaid. ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, kes on praeguseks hetkeks juba kaks esindajat ametisse nimetanud. praegusel hetkel valitakse välja direktoreid ja ka nemad alustavad varsti tööd siis äh, Vilniuses. ma tean, et sellele instituudile on väga suured ootused ja te võite olla täiesti kindlad, et Euroopa Komisjon kogu jõuga toetab selle instituudi tööd. daamid ja härrad, äh, poliitiliste ülesannete kõrval on meie jaoks väga tähtsad ka seadusloomelised küsimused soolise võrdõiguslikkuse alal. kahe tuhande kuuendal aastal võtsid nõukogu ja parlament vastu direktiivi, mis äh, koondas ühe hõlma alla erinevad soolise võrdõiguslikkuse küsimused. soolise võrdõiguslikkuse seadusandlus muutus seega arusaadavamaks kõikide Euroopa kodanike jaoks. samal ajal parandati ka juba olemasolevat seadusandlit. kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobris võeti vastu töö ja pereelu ühitamise pakett. tegemist on väga tähtsa küsimusega soolise võrdõiguslikkuse alal. Te teate, et see pakett koosneb kolmest algatusest. esiteks on õigusloomeline projekt, mis puudutab emaduspuhkuse direktiivi muutmist, siis teine õigusloomeline projekt, mis puudutab äh, võrdset kohtlemist võrdset kohtlemist kodus olevatele abikaasadele ja kolmas projekt puudutab Barcelona projekti ja laste päevahoolekannet. siin tuleks veel mainida ka sotsiaalpartnereid, kui me räägime emaduspuhkusest. komisjon kahe tuhande üheksanda aasta juulis esitas oma ettepaneku äh, eesmärgiga vastav seadusandlus ellu rakendada liikmesriikides. ma arvan, et me võime selle ettepanekuga olla nõus, sellepärast et vanemate õigusi, vanemapuhkusel olevate vanemate õigusi tugevdatakse. ma tahaksin veel rääkida kahest õigusloomulisest ettepanekust, mida on viimasel äh, ajal välja töötatud. ma tean, kui tähtis on teie jaoks naiste õiguste toetamine ja suurendamine ja ma tegelikult äh, olen nõus teie muredega, see puudutab ka emaduspuhkust. täna hommikul rääkisite juba emaduspuhkusest ja nõukogu on emaduspuhkuse osas komisjoni ettepanekule teinud väga palju parandusi. me oleme nendega mõnes mõttes nõus, aga me leiame, et meie eesmärgid peavad jääma auahneks. nõukogu peaks võimalikult kiiresti meile oma seisukoha edastama komisjon omalt poolt toetab nii nõukogu kui ka parlamenti mõlema institutsiooni jaoks sobiva kompromissi leidmisel. ma olen nõus Euroopa Parlamendiga selles osas, et tuleb välja tuua ka isade roll. Mm. seda pere ja tööelu ühitamisel, sellepärast palusin ma oma teenistustel läbi viia uuringu, mis puudutas äh, kulusid äh, taolise komisjoni algatuse elluviimiseks. ma tänan teid kõiki toetuse eest, mida te olete meile ja komisjonile andnud ähm, soolise võrdõiguslikkuse puhul. Te teate, et meie ettepanekute puhul on väga tähtsaks osaks äh, kodus olevad abikaasad, me peame tagama ka neile võrdse kait-, võrdsed kaitsestandardid. peale selle peaksid ka, tuleks ka FIE-de eest naistele ette näha emaduspuhkus. me jätkame seda arutelu nõukogus ja me loodame, et meil on võimalik ministritega kolmekümnendal novembril kokkuleppele jõuda ja sellest lähtuvalt peaksime me siis ka äh, parlamendiga kompromissile jõudma. daamid ja härrad, ma arvan, et me võime olla uhked äh, selle, äh, nende arengute üle, mis on toimunud viimasel viiel aastal. otse loomulikult ei oleks edusammud olnud võimalikud ilma parlamendi ja teie komisjoni toetuseta. ma tahaksin eriti tänada ka proua Zaborskat, kes Äh, oli eelmise ametiperioodi jooksul selle valdkonna komisjoni juht ja ta juhtis seda komisjoni suurepäraselt, meie koostöö oli suurepärane. tahan tänada ka proua Svenssonit ja soovida talle palju edu tema uuel ametipostil. ma tean, tema töö ei ole lihtne, eriti mõeldes praegustele oludele. Te võite kohe kindlalt kindlasti pöörduda alati komisjoni poole. peale selle on ka komisjoni president oma poliitilises programmis öelnud, et sooline võrdõiguslikkus on üks tähtsamaid küsimusi. peale selle on meil veel üks väga tähtis eesmärk. Äh, ja kaks algatust, mis on väga tähtsad. esiteks töötatakse välja uut strateegilist raamistikku soolise võrdõiguslikkuse alal. minu teenistused on praegusel hetkel läbi viimas äh, analüüsi, mis puudutab ähm, äh, just tulemuste hindamist ja ma arvan, et äh, probleemid, millega naised praegusel hetkel võitlevad, on sarnased viie aasta taguste probleemidega. nii et need viis prioriteeti, mis me toona välja töötasime, on siiani päevakajalised. aga praegune majanduskriis nõuab meilt seda, et me hoolitseksime selle eest, et me ei astuks samme tagasi. me peame naiste õigusi tagama ka tulevikus, äh, mõeldes ühiskonna vananemise ja kliimamuutuste peale. sellepärast kutsuksin teid kõiki üles aktiivselt osalema uue raamistiku väljatöötamisel ja ma arvan, et äh, kui me selle välja töötame, siis me jätkame oma tööd tõhusalt. peale selle on komisjon välja töötamas oma tööhõive ja majanduskasvu strateegiaks, strateegiat alates aastast kaks tuhat üksteist. ma arvan, et äh, ka seal peaks sooline võrdõiguslikkus väga tähtsat rolli mängima ja sellepärast oleks väga tähtis, kui teie komisjon oleks väga-väga tihedalt seotud selle raamistiku väljatöötamisega kahe tuhande kümnes aasta on vaesusevastase võitluse aasta Euroopa Liidus ja programmid, mis kahe tuhande kümnendaks aastaks on ette näinud, teenivad äh, naistevastase, äh, naiste vaesuse vastast võitlust lugupeetud äh, proua esimees, daamid ja härrad, ma tahaksin lõpetuseks veel kord toonitada, kui tähtis on see, et komisjon ja parlament teeksid koostööd. ainult äh, tugev koostöö ja avatud äh, dialoog aitab meil edusamme teha võitlemaks soolise võrdõiguslikkuse eest. suur tänu! Tack kommissionär Spidla. Jag vill eh, dels tacka... Suur tänu, härra Spidla. ühelt poolt tahaksin ma teid tänada teie ettekande eest ja viimase viie aasta töö eest, aga teiselt poolt tahaksin ma teid meie komisjoni nimel tänada ka viimaste aastate Äh, jooksul toimunud koostöö eest. ma eeldan, et äh, kõik meie kolleegid nõustuvad sellega, et äh, koostöö komisjoni ja parlamendi vahel on ääretult tähtis. see on ainuke võimalus nendes olulistes küsimustes edasi minna. olles nüüd ära kuulanud teie ettekande, tuleb tõesti tunnistada, et viimase viie aasta jooksul on toimunud nii mõndagi, aga palju tööd on veel vaja teha. ja kindlasti jätkame me koostööd tugevdamaks äh, naiste õigusi ja võrdset kohtlemist. kindlasti oleme meie valmis koostööks ning me loodame avatud dialoogi terve rida kolleege on palunud sõna. kõigepealt proua Gurmai, siis proua Bauer, proua Tomson, proua Kratsa, proua Euroka. kõigepealt proua Gurmai. Thank you very much, dear uh, chairperson uh,. First of all I... suur tänu proua esimees. ma töötasin siin ka eelmise parlamendi ajal õnnistaval kombel ja minu arvates äh, tegi ka volinik suurepärast tööd soolise võrdõiguslikkuse rindel. härra Barroso üritas ka rõhutada soolist võrdõiguslikkust ja loodetavasti peaministrid äh, nõustuvad sellega, et vähemalt kolmkümmend protsenti volinikest peaks olema naised, kuid äh, tundub, et see siiski nii päris ei ole, sest kui mõni naine voliniku kohalt lahkub, tuleb sinna mees asemele. aga tore oleks see, kui iga valitsus esitaks kandidaatidena ühe mehe ja ühe naise, siis äh, saavutatakse teatud tasakaal. aga tuleb ära oodata, mis toimuma hakkab. kui äh, näiteks kui härra Barroso eelmise voli-, äh, komisjoni ajal üks volinik meile ei sobinud, siis äh, oli härra Barroso probleemide ees. aga ootame ära kõigepealt te rääkisite äh, teekaardist, Lissaboni strateegiast, aga need hakkavad lõpule jõudma, käes on peaaegu kahe tuhande kümnes aasta ning seetõttu on oluline paika panna uus strateegia. loodetavasti uus volinik äh, peab loomulikult olema ka äh, asepresident komisjonis, sest seda problemaatikat tuleb rohkem ähm, rõhutada. Pekingi konverentsist on möödas viisteist aastat ähm, ja küsimus on nüüd siis selles, mis, kuhu me oleme nüüd jõudnud. milline oleks teie soovitus äh, teie järeltulijale? ükskõik, kes see ka olema ei saaks. see sõltub loomulikult Tšehhi valitsusest, jumal tänatud, et Václav Klaus eile Lissaboni lepingule alla kirjutas Äh, ajaloolasena loomulikult rääkis äh, äh, Beneši dekreedist, aga teie kohus tegutses targalt. loodetavasti ei lähe läbi see põhiõiguste harta erand, sest see on ka Tšehhi kodanikele väga oluline Ehm, toona, ehm, poolakatele tehti küll erand, ehm, aga seda tänu sellele, et toona oli erinev peaminister, kuigi sama president. nüüd finantskriis, üks aasta on see juba see kestnud, see on mõjutanud kehvasti ka naisi, sest paljud nendest on ajutiste lepingu, lepingutega tööl Te mainisite viiekümne seitsmendat aastat Rooma lepingut. ka seal mainitakse võrdset kohtlemist ning kahe tuhande seitsmes äh, aastat, aastal tähistati seda äh, samas palgalõhe oli ikkagi viisteist protsenti kahe tuhande kaheksandal aastal tulite te välja uue statistikaga, kus näidati, et see lõhe on isegi suurem kui viisteist protsenti. ja naised peavad töötama mitu kuud rohkem, et äh, sama palka saada. me kõik mäletame ju seda ja kui arengud äh, jätkuvad samamoodi, siis äh, kestab palgalõhe veel seitsekümmend aastat järgmise aasta kampaania osas te mainisite, et see puudutab äh, vaesust. loomulikult on vaesusel naise nägu, sest äh, see on seotud jällegi palgalõhega. ja pere ja tööelu ühildamise puhul tuleb arvesse võtta demograafilisi väljakutseid loomulikult ne peremudelid on muutunud, seetõttu tuleb ka meie strateegiaid muuta. minu küsimus on, kas teil on mingisugust infot härra Barrosole, kas, kas tal on mingisugust infot äh, nai-, tulevaste naisvolinike kohta? ma öö, äh, ning lisaksin, et ma tõesti olen tänulik eh, teie töö eest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Te ei tee lihtsalt suuri sõnu, vaid tõesti usute sellesse. mina näiteks ütlesin ka oma mehele, et tema peab lapsega koju jääma ja sest, sest naistel üksinda on keeruline hakkama saada, kui äh, Äh, sellega hakata tegelema väga varakult, siis äh, äh, to-, saab ka saavutada edu. ning ma olen vä-, me oleme väga rahul ka sellega, et meie uus esineja kindlasti tublit tööd hakkab tegema. suur tänu ja nüüd proua Bauer. Ďakujem pekne. Chcela by som sa pripojiť e, k slovám pani Gurmai. E, suur tänu. ma tahaksin liituda proua Gurmaiga tervitussõnades. oluline on tõesti vaadata üle siis, mida me täpselt oleme saavutanud ja mida mitte palju küsimusi on loomulikult veel lahendamata. Te ise ütlesite, et meie tulevikustrateegia prioriteedid on samad. mitte, et me ei oskaks midagi uut välja mõelda, vaid äh, endiseid probleeme pole täielikult veel lahendatud. tegemist on tõsiste probleemidega ja seetõttu on mul teile kaks küsimust me räägime siin loomulikult väga pakilisest küsimusest, nimelt emapuhkusest. Te teate, et ka parlament on selles küsimuses sügavalt lõhenenud. mitte seetõttu, et me kahtleksime äh, isaduspuhkuses, vaid äh, me kahtleme sellest, kas seda on võimalik äh, siduda kuidagi äh, tööohutuse ja äh, tööohutusega naistele. aasta lõpus tulite te välja isaduspuhkuse ettepanekuga, aga ja äh, minu arvates tuleks seda käsitleda eraldi, see oleks palju selgem lahendus, selle asemel, et seda kirjutada tööohutuse, naiste tööohutuse dokumentidesse sisse. millised on siis teie plaanid? kas te ootate parlamendilt mingisugust signaali või kuidas te kavatsete edasi tegutseda selles küsimuses? nüüd võttes arvesse, mida teie ütlesite ja mida ütles ka proua Kurmai, et meil on siin palju õigusakte selles valdkonnas. siis kas te arvate, et et kui komisjon Äh, äh, äh, kas, kas te arvate, et me saavutame mingisugust dünaamilisemat progressi või me peame ootama veel seitsekümmend või sada aastat, et palgalõhed ületataks? kohtud, tuleb tunnistada, on selles küsimuses väga aeglased. ja tundub, et kuigi meil on paika pandud ka võrdõiguslikkuse amet, siis kui me korralikult üle ei vaata oma õigusalaseid meetmeid ning ei tugevda võrdõiguslikkusega tegelevaid ameteid, siis oleme me silmitsi sellega, et need probleemid kestavad veel kaua aega. niisiis kas te kavatsete oma strateegias üle vaadata ka Euroopa õigusaktide rakendamise probleemi? ja veel kolmas küsimus. ehk te annaksite meile teada, millise Äh, voliniku pädevusse võrdõiguslikkuse äh, küsimused langevad, kas inimõiguse, inimõiguste ja võrdõiguslikkuse volinik või äh, lahendatakse see kuidagi teisiti? milline on teie arvamus? suur tänu, proua Bauer. järgmisena proua Tomson. suur tänu, ka mina tahaksin tänada selle informatsiooni eest, mis te andsite meile tööturul toimuva kohta. ja lähtudes äh, majanduskriisist ja soolisest võrdõiguslikkusest. Te ütlesite alguses, et äh, mehi puudutas kriis, kuna nad töötavad ehitussektoris ja transpordisektoris ja praegusel hetkel me näeme, et tööpuudus on äh, nii meeste kui ka naiste hulgas võrdsustunud. kuid mida te ütlete tuleviku kohta, sest nii palju, kui mina asjadest aru saan, siis äh, madalam maksutulu toob endaga kaasa selle, et avalikus sektoris hakatakse inimesi lahti laskma ja avalikus sektoris äh, töötab tavaliselt rohkem naisi, nii et suure tõenäosusega tulevikus jõuame me tagasi oma stardipositsioonile, ehk et no, töötute hulgas on rohkem naisi kui mehi. kõik valitsused Euroopa Liidus nagu ka Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament soovivad vastus, äh, tööhõive eest võidelda ma esinesin eile Taanis ühel väga suurel ähm, konverentsil, mis puudutas energiatõhusust ja kuulajad olid väga õnnelikud, kui ma esitlesin Euroopa Komisjoni plaani, millega soovitakse kaks miljonit uut töökohta luua, kasutades just alternatiivenergiat. praegusel hetkel kaheksakümmend protsenti alternatiivenergia sektoris töötavatest inimestest on mehed. kas meil on koos võimalik tagada seda, et kogu raha, mida institutsioonid investeerivad sellesse valdkonda, ähm, oleks suunatud äh, soolise võrdõiguslikkusele ja töökohti hakataks looma naistele. kui ma ütlesin kuulajatele eile, et lugu on selline ja nad ei teadnud, et see probleem on olemas, et tuleb rohkem naisi tööle võtta siis tekkiski küsimus, et kuidas meil on võimalik äh, kriisi vastu võidelda, samal ajal aga kinni pidades soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetest. teiseks, äh, soolise võrdõiguslikkuse instituut. jah, pea iga päev helistatakse mulle Taanist ja küsitakse, küsitakse, millal meil luuakse soolise äh, võrdõiguslikkuse instituut, sest seda ei ole ikka veel Taanis kahe tuhande seitsmenda aasta märtsis kirjutasin avaliku kirja ja mitte midagi pole juhtunud sellest ajast alates. inimesed muretsevad ja esitavad nõudmisi. ning lõpetuseks tahaksin teilt küsida, kas üks meie neljast uuest juhist pärast seda, kui nüüd teie riigis Lissaboni lepingule alla kirjutati, jumal tänatud kas te toetate, et üks neljast juhist oleks naine? sellepärast, et mina arvan, et kui meil toimus äh, Iirimaal referendum, siis suurem osa vastuhääletajatest olid äh, naised, kuna nad tunnevad, et nad on elimineeritud ja nad ütlevad, et nad näevad alati ainult mehi mustades äh, ülikondades, kui midagi otsustatakse, nii et selleks, et seda Euroopa ideed paremini müüa, võib-olla oleks meil vaja ka naisterahvast kõrgel ametipositsioonil. suur tänu! suur tänu, proua Tomson! ja nüüd annan sõna proua Jarukale, palun. Thank you very much, madam chair. Kedves biztos úr, az én kérdésem... Suur tänu, proua esimees! Suur tänu, härra volinik! ma tahaksin teid tänada teie püüdluste ja saavutuste eest viimase viie aasta jooksul, teie mõistmise eest ja selle eest, et te olete aru saanud, et roomade küsimus, roomide küsimus on väga tähtis. Te olete tõesti olnud juhtfiguuriks selle küsimuse lahendamisel ja mul on väga hea meel, et äh, komisjon aitas parlamenti saamaks aru, kui tähtis on romide diskrimineerimise küsimus ja ka see, et see tegelikult kujutab endast majanduslikku probleemi. minu küsimus oleks järgmine. Te rääkisite teekaardist. selles kuupunkti programmis oli diskrimineerimine väga selgelt välja toodud ja meil oli väga hea meel, et ähm, see küsimus tõstatati, me olime pettunud äh, et Euroopa Parlamendi resolutsioonid, ülejäänud resolutsioonid, mis puutusid romisid, ei saanud väga head tagasisidet kuid arengud komisjonis ja nõukogus äh, näitasid väga selgelt, et asjad liiguvad. tuleviku osas tahaksin küsida, mõeldes kahe tuhande kümnenda aasta peale ja komisjoni uute meetmete peale tööhõive osas, mis on ette nähtud vaesemate inimeste mobiilsuse tagamiseks ja mida kavatsetakse selles küsimuses ära teha? ja kas komisjon pärast seda, kui nüüd Euroopa tasandil on romide küsimus tõstatatud, on valmis pingutusi suuretama, mõeldes näiteks selle platvormi peale, mis loodi, kas tõesti hakatakse välja tooma mingit siduvat meedet selleks, et seda küsimust lahendada? sest see on väga tähtis küsimus. ja kui nüüd hakatakse üle vaatama komisjoni kolleegiumi, mis te arvate, millises valdkonda peaks soolise võrdõiguslikkuse küsimused küsima, kas viimase viie aasta jooksul on komisjon aru saanud, et äh, see küsimus on nii tähtis, et see peab olema kohe kindlalt ühe voliniku vastutusalas? kas selles valdkonnas on mingeid edusamme tehtud? on minu küsimus seega, suur tänu. Eh, ma tänan proua Jaroka. Eh, nüüd proua Nilssonile sõna. Merci, monsieur le commissaire, pour votre bilan. Vous mettez en avant euh, la crise. suur tänu eh, härra Volnik, ma tahan teid tänada eh, teie analüüsi eest. Te rääkisite pikalt sellest kriisist, mis viimased kaksteist kuud on meie majandust piinanud. minu fraktsioon kahetseb seda, et ei langetanud otsust Äh, meeste ja naiste töötasu ja võrdsuse kohta veel varem. direktiiv tegelikult pärinevad ju aas-, pärineb aastast seitsekümmend viis ja väga kahju, et nüüd, kus asjad on nii pakilised, ei ole sellega aegsasti tegeletud. täna hommikul me juba juhtisime tähelepanu sellele, et olukord üha teravneb ja meeste ja naiste palgaerinevus üha kasvab nii et Roheliste fraktsioon kahetseb südamest seda, et te olete nii kaua oodanud ja olete lasknud, et kriis tõesti võimust võtab. nüüd teine asi. komisjon lubas meile direktiivi selle koht-, nii, selle kohta, et eh, naised ja mehed saavad pereelu ja tööelu paremini ühendada lubati see direktiiv juba ammu vastu võtta, aga miks te ei ole sellega tegelenud varem? sest töö ja pereelu ühendamine on ju väga oluline, samuti kaugtöö, isapuhkus, emapuhkus, osaline tööaeg, siis renditöö. kõik need on tohutult aktuaalsed küsimused, mis mõjutavad naiste igapäevaelu. Eh, ma tänan ja viimane minu nimekirjas, proua Papadopolu, palun. suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahtsin ka mina volinikku õnnitleda tema suurepärase panuse eest tööhõive, sotsiaalküsimuse küsimuste sotsiaalse võrdõiguslikkuse küsimuste osas. ma esitan küsimuse proua Kratsa nimel, ta vabandab, sest tal ei ole võimalik siin olla, aga ta tahtis, et küsimus esitataks. pärast äh, seda pikka poliitilist karjääri, mida te olete teinud ja pärast seda suurt tööd, mis te olete teinud pärast viit aastat Euroopa Komisjonis, kus te olete võidelnud soolise võrdõiguslikkuse eest, tahaksime me teada, miks ei ole võimalik saavutada soolist võrdõiguslikkust kõikidel tasanditel, poliitilisel, majanduslikul ja ka eraelu tasandil? tahe on ju olemas, see on väga selgelt välja toodud, on ka poliitilised teavituskampaaniad, seadusandlusega on kaasa aidatud. asjad liiguvad, aga väga aeglaselt. mis on teie järelduseks, äh, mõeldes sellele viivitusele? see on proua Kratsa küsimus ja see on väga sarnane nende küsimustega, mida mina tahaksin küsida. ka mina näen ikka ja jälle, et tehakse edusamme soolise võrdõiguslikkuse alal kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, aga on siiski veel demokraatlikke puudusi, näiteks palgalõhe ja ka ebavõrdsed tingimused tööturul. siis on meil ka erinevused äh, jõupositsioonide vahel. mis puudutab majanduskriisi, härra Spiidla, siis ma olen teiega nõus, jah, see ohustab soolist võrdõiguslikkust. tööpuudus on ohuks äh, naistele ja vaesus puudutab naisi rohkem. töökohtade vähenemine kohe kindlasti öö, äh, mõjutab naisi varsti, seepärast minu küsimus, milliseid drastilisi meetmeid saab mõni valitsus või Euroopa Liit välja töötada selleks, et tulemused oleksid konkreetsemad ja mõjuksid kiirenemini? sest see meede, mille te välja töötasite, mille nimeks on gender budgeting, tundub olevat päris äh, mõistlik. kas ka teised liikmesriigid peaksid täiesti selgelt ka oma eelarveridadesse näitama, hakkama oma eelarveridades näitama numbreid, mis on mõeldud naiste kvoodi suurendamiseks. nii et kas seda oleks mõistlik igal pool sisse viia? siis teiseks ähm, härra Borozo võimalus, et kui te uut komisjoni kolleegiumi kokku panete, kas te ei leia, et nüüd praegusel hetkel on aeg sisse viia kvoot? rahvusriikides on väga selgelt näiteks äh, kandidaadid välja toodud ja öeldakse selgelt välja, et teatud protsent kandidaate peavad olema naised. nii et kas me peaksime nüüd hoolitsema selle eest, et ka komisjonis oleks kindel arv volinikke naissoost, võib-olla oleks meil võimalik siis saavutada see, mida me teiste poliitikate kaudu ei saavuta. meil on vaja selgemaid äh, meetmeid ja otsuseid. ma arvan, et äh, see oleks väga tähtis selleks, et meil oleks rohkem naissoost volinikke. Tack fru Papadopoulou och eh, då har vi en mängd frågor. suur tänu, proua Papadopoulou. väga palju küsimusi esitati volinikule ja loodetavasti härra Spidla saab meile nüüd vastata, palun. Je vais, je vais répondre euh, après, après des questions plus ou moins dans le, dans l'ordre que j'ai écouté. Alors. ma üritan nüüd vastata nendele küsimustele, mis mulle esitati ja enam-vähem samas järjekorras. esimene küsimus puudutab olemasolevaid portfelle. ausalt öeldes on kõik väga lahtine president Klaus kirjutas äh, lepingule alla alles eile, mis tähendab, et nüüd meil on selge ettekujutus sellest, milline on meie tegevuse õiguslik alus ja nagu alati varasemal ajal on olnud, ka nüüd komisjon on esitatud paketina. ja me töötame praegu selle kallal, et portfellid kandidaate vahel ära jaotada. aga informatsioon ei ole praegu veel piisav selleks, et ma võiksin rohkem kommentaare siin portfellide kohta jagada. teiseks, tõsi see on, et komisjoni president on üritanud tagada, et võimalikult palju volinikukandidaate oleksid naised. aga samas liikmesriigid ei paku välja palju naiskandidaate voliniku kohale ja olukord on, nagu ta on praegu nüüd, mis puudutab äh, portfellide äh, ümberpaigutamist, äh, ümberkujundamist, see on jälle küsimus, mis on endiselt otsustamata. ma arvan, et võib-olla tasuks mõelda nende mõtete peale, mida president Barroso avaldas enne oma valimist komisjoni esimehe, presidendi kohale, kui ta esines siin parlamendi ees, mis tähendab, et võib uue inimõiguste voliniku portfelli luua, see on enam-vähem otsustatud, aga kõik muu on endiselt lahendamata. räägime nüüd tulevikust. hetkel oleme me väga delikaatses etapis mitmesuguste eh, delikaatsete dokumentide koostamisel. me oleme nüüd eh, astunud Lissaboni järgsesse faasi ja ma tahan teile kinnitada, et endiselt kavatsen teiega tihedat koostööd teha eh, kõnealuste strateegiliste dokumentide väljatöötamisel mina igal juhul jään volinikuks kuni jaanuarikuuni, ükskõik siis, mis edasi juhtub. ja ma arvan, et kõige olulisem äh, periood saab olema novembri lõpp. nii et teen teiega tihedat koostööd ja iseenesestmõistetav on ka see, et on vaja tugevdada võrdseid võimaluste aspekti ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise aspekti kõikides dokumentides ning loomulikult arvestada ka neid tagajärgi, mis majanduskriisil on. nüüd vanemapuhkus ja emapuhkus. nagu te teate, ma toetan väga vanemapuhkust ja sellel on palju põhjusi, miks ma seda teen. üks põhjus on minu enda isiklik kogemus. aga alati on ju nii, et need ettepanekud, mis me selles valdkonnas teeme, on äärmiselt tundlikud. meil on vaja teada, kas õiguslik alus annab meile võimaluse lisada ka isapuhkus ja nüüd volinik parandab ennast, ennem ta pidanud, pidanud silmas mitte vanemapuhkust, vaid isapuhkust. võib öelda, et temaatika on väga keerukas ja on vaja, et asjad käima läheksid, aga see ei ole lihtne. isiklikult ma kardan, et ei ole võimalik siin palju edasi liikuda. nüüd küsimus on, kas me tahame siiski tegelikkuses edasi liikuda kui me tahame, et direktiiv vastu võetaks. me peame ka hea seisma selle eest, et järgmisedki direktiivid vastu võetaks. ma olen suhelnud meie sotsiaalpartneritega ja olen palunud neil selgelt välja öelda oma seisukoht isapuhkuse osas Nad ei ole lõplikult oma seisukohti veel välja kujundanud. nii et eh, mis puudutab strateegiaid, meil on endiselt pisut eh, edasiliikumise võimalusi, kui on kõik formaalsed tingimused täidetud. tuleme nüüd õiguste realiseerimise juurde ja kuivõrd tõhusad need õigused on. minu jaoks on tegemist äärmiselt olulise mõttevahetusega. me kavatseme ära kasutada kõik võimalused, mida pakuvad rikkumismenetlused selleks, et tagada, et õigusaktid ka ellu rakendataks. ja mis puudutab äh, võrdsete võimaluste institutsioone, siis mitte diskrimineerimise direktiivi alusel me oleme juba seitseteist rikkumismenetlust algatanud. ja tähtis on, kui me seda teeme, tagada direktiivi sätete elluviimine ja ka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 on oluline paika panna ka võrdõiguslikkuse ametite võrgustik, mis läbi saab vahetada kogemusi. ja see aitaks välja töötada meet-, meetmeid, mis teatud liikmesriikides tõhusamad on minu arvates annab äh, võrdõiguslikkuse direktiiv, eriti tänu nendele ametitele, äh, meile äh, suurepärase võimaluse parandada soo, sugudevahelist võrdsust. meil on tarvis veelgi tugevdada nende ametite rolli. nüüd proua Tomsoni küsimus puudutas äh, tööpuudust. Euh, nous avons, euh, nous avons lancé l'idée que égalité des chances, c'est un outil comment sortir de la crise. meie ütlesime, et võrdsed võimalused aitavad äh, kriisi lahendada, me peame kogu inimressurssi kasutama, mis on meie käsutuses. see tähendab seda, et kõik meie pingutused peavad alati arvestama ka soolise võrdõiguslikkuse küsimusega. see on tõesti väga tähtsaks küsimuseks. samamoodi nagu ka süsinikuvaesele majandusele üleminek on tähtis, sellepärast et äh, madala süsinikusisaldusega majandus aitab äh, rohkem naiste eest äh, võidelda tööturul ja luua töökohti naistele. nii et ka selles osas tuleks meil soolist võrdõiguslikkust toetada. kõik suuremad muudatused tegelikult sisaldavad juba soolise võrdõiguslikkuse aspekti, sellepärast et äh, meil on vaja olukorda parandada, mitte halvemaks muuta. ja me peame kasutama kõiki neid võimalusi ja meetmeid, mis meie käsutuses on, selleks et olukord paraneks. siis mis puudutab direktiivi ja meeste ja naiste ebavõrdne kaasamine Te teate võib-olla, et on tehtud ettepanek, mida komisjon toetab. nimelt, et olukorda tuleb parandada, sest komisjon leiab, et olukord ei ole rahuldav. ja et me peame konkreetsete numbrite abil diskrimineerimist tõestama. nii et ma olen kohe täiesti konkreetselt selle küsimusega tegelenud. ja kui me soovime palgalõhet vähendada ja kui me seda teeme, siis meil on võimalik naiste olukorda parandada, see on täiesti ilmselge ka meile mõeldes nüüd uutele võimalikele meetmetele selle direktiiviga, siis me vaatasime väga selget õigusloomelist raamistikku Euroopa Liidus ja selle analüüsi tulemused ei ole veel selgunud. me ei saa praegusel hetkel väga selgelt öelda, kuidas meil on võimalik äh, õigusloomelist olukorda muuta. peale selle tuleb meil arutada veel ka sotsiaalpartneritega äh, oleme seda juba teinud, aga tulemused ei ole praegu veel piisavad, nii et jätkame seda tööd. ma aga ei välista, et meil on võimalik õiguslikku raamistikku parandada. Euh, jah, proua Jaroka, teie tõstatasite romide küsimuse ma ei tea, kas teie hinnang, proua Roka, on päris õige? oma ametiaja jooksul tõdesime, et tegemist on üle-euroopalise, tõeliselt üle-euroopalise küsimusega et Euroopa tasandil meetmetega on võimalik rohkem saavutada kui traditsiooniliste siseriiklike meetmetega. ma ei tea, millised on arengud tulevikus. tegemist on raske küsimusega. tegemist on üpris tundliku küsimusega ja me peame säilitama tasakaalu aga minu, minul isiklikult on eesmärgiks see, et Ungari ja Hispaania eesistujamaadena peaksid vastuse leidma. sest neil on kogemusi ja tegemist on riikidega, kus see küsimus on tähtis, nii et see oleks võimaluseks leida uusi dünaamilisi lahendusi ja midagi siis ka saavutada. nüüd inimõigused, inimõigused ja romide küsimus. minu teada ei oleks mõistlik seda küsimust äh, lihtsalt vaadelda kui inimõigusi puudutavat küsimust, sest tegemist on laiapõhjalise küsimusega, me räägime haridusest, kutseharidusest, sotsiaalsest olukorrast. nii et mina leian, et me peame kogu aeg mõtlema ka sellele, et mõned volinikud saavad seda küsimust rohkem mõjutada kui teised, kuid tegemist on siiski väga laia lõikepinnaga selles küsimuses. nii et inimõigusi, inimesõiguste alla seda ei saa panna, nii nagu seda ei saa ka ühegi teise valdkonna alla eraldi panna. proua Papatopoulos ja proua Kratsa esitasid ka küsimusi, mis on väga tähtsad. küsimus põhjuste kohta tradition encore üks põhjus või üks asi, mida meil ei ole olnud võimalik muuta, on see, et lähtutakse valest traditsioonilisest lähenemisest, vanadest äh, vananenud äh, ettekujutusest äh, ühiskondlike rollide kohta jah, otse loomulikult me võiksime oma aruteludes keskenduda nendele traditsioonidele, mis ei ole vastavuses uuenenud maailmaga. kuid ma arvan, et meil on võimalik kõige rohkem saavutada siis, kui me alustame haridusest. haridusest selleks, et naistel avaneksid uued võimalused selleks, et naistel, naisi ei kinnistataks kohe algusest peale ühe kindla rolli juurde, siis Barcelona ja struktuuride arendamine oleks lahenduseks. ja kolmandaks, jõuküsimused, võimuküsimused. me ei saa otse loomulikult öelda, et nüüd tuleks kogu võim naiste kätesse anda aga võib-olla oleks siiski võimalik ka võimu ümberjagamisega midagi saavutada. näiteks seesama kvootide küsimus äh, komisjonis äh, volinike kohtade jagamisel. tegemist on päris huvitava mõttega. see tundub olevat tõesti palju luba, lubav kontseptsioon. ja kohe kindlasti arutamist väärt, kuid selleks, et midagi tõsiselt saavutada, tuleb meil lepinguid muuta. me ei saa nüüd, Prantsusmaal öeldakse, et kuningas on surnud, elagu kuningus, nii et äh, siin tuleb meil tõesti lähe, lähtuda lepingust, mida tuleb äh, muuta. jah, ja mis puudutab pere ja tööelu ühildamist. õiguslikus perspektiivis ei ole meil võimalik mingit direktiivi selles osas välja töötada, aga meil on välja töötatud ühildamispakett. ja kui meil õnnestub see rakendada, siis me teeme kohe kindlasti väga suure sammu edasi. ja õiguslike nõuete vastuvõtmine, ma ei saanud selle küs-, sellest küsimusest päris täpselt aru, nii et äkki tohin täpsustada. Te rääkisite kohandamisest. ei. Te rääkisite äh, adap-, adopteerimisest, kas te mõtlete laste adopteerimist või te mõtlete seadussätete kohaldamist, mida te mõtlesite selle küsimuse all? mis puudutab adopteerimist, siis eh, me ei saa midagi Euroopa Liidu tasandil ära teha. tegemist on laste õigustega ja kolleeg Jacques Barrot valdusalas on need küsimused ja selles osas on komisjon väga palju ära teinud. au sein de commission à la, auquel j'ai participé, c'était toujours la question droit des enfants. ja kõige raskem küsimus komisjonis on olnud äh, laste õigused. mulle tundub, et siin on minust valesti aru saadud, ütleb küsija. minu teine küsimus puudutas Äh, gender budgetingi ja selle rakendamist ehk siis eelarverea ettenägemist selleks, et naisi tööle võtta, selleks, et siis sundida äh, naiste töölevõtmist ja soolise võrdõiguslikkuse tagamist, seega ma teeksin ettepaneku, et me viiksime sisse selle niinimetatud gender budgeting meetme ja et meil oleks võimalik nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil leida tõhus tee, et meil oleks äh, ka olemas raha selleks, et äh, toetada soolist võrdõiguslikkust. ma kardan, et tegemist on arusaamatusega, äkki läks tõlkes midagi valesti. suur tänu jah, tõesti, ma ei saanud teie küsimusest päris õigesti aru. ehk siis nüüd siis see gender budgeting põhimõte. Te teate, et proua Kribovskaite tegi selles suunas äh, väga palju ära ja komisjon tegeleb selle küsimusega. mis puudutab nüüd seda eelarverida soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks, siis see võib olla väga huvitav aspekt, kui me töötame välja uut finantsraamistikku. ma arvan, et äh, selle väljatöötamisel tuleks sellest rääkida selleks, et olukorda parandada lähemas tulevikus suur,. suur-suur tänu suur tänu selle eest, et tulite siia meie komisjoni koosolekule, aga suur tänu ka selle eest, et andsite meile nii palju informatsiooni. suur tänu selgete vastuste eest küsimustele, mis esitati. suur tänu kogu komisjoni nimel selle eest, et tulite täna siia, palju edu, palju edu teile teie tulevases töös. ja meie ja Euroopa Parlament loodame, et koostöö komisjoniga on ka tulevikus edukas. suur tänu! nii. nüüd lõpetame selle koosoleku, kohtume kell kolm uuesti, kui algab koordinaatorite koosolek ja komisjoni koosolek jätkub kell neli. suur tänu väga huvitava hommikupooliku eest ja kohtume pärastlõunat.